Buongiorno tutti, see tere hommikust kõigile, palun võtke istet. kolleegid, palun võtke istet, et me saaksime hakata pihta. meie päevakord on täna hommikul väga tihe, väga palju on arutelusid ja alustame kõigepealt äh, Claire Bury esitlusest, jutuks tuleb siis äh, Euroopa äh, elektroonilise kommunikatsiooni koodeks, ähm, see on osa telekomi ümbersõnastamisest, me oleme seda juba kaua aega oodanud, äh, parla-, komisjon esitas selle septembri keskel ja nagu me teame, see uus telekomi koodeks või seadustik koondab siis kõik selle töö, mille me oleme teinud varem, on saadikuid, kes on istunud siin komisjonis juba väga kaua ja on kogu elektroonilise side ja telekommunikatsiooni loo kaasa teinud. viimastel aastatel on tehnoloogilised muutused olnud väga kiired ja loomulikult on vahepeal toimunud ka palju sotsiaalses mõttes, sotsiaalsed arengud, tehnoloogia rakendamine ja selle sotsiaalne mõju Äh, seda ei tohiks kindlasti äh, alahinnata. oluline on seega suhtuda avatult äh, ja me peame olema valmis tegema teiste institutsioonidega koostööd selle seadusloome osas. meil on tund, poolteist tundi äh, aega selle küsimuse arutamiseks, seega aega on piisavalt, et kõik saaksid sõna. ja ma teeksin ettepaneku, et läheneme asjale niimoodi. kõigepealt saab sõna Claire Berry kümneks-viieteistkümneks minutiks sellele järgneb esimene voor küsimusi koordinaatoritelt, kui te olete nõus, koordinaatorid ja kõik äh, koordinaatorite asendajad, siis saab sõna proua Bury uuesti vastusteks. ta saab kindlasti vastata konkreetsematele küsimustele siis juba ja siis teine küsimuste voor, ülejäänud komisjoni liikmed ja siis jälle vastused. ja annaksin nüüd kohe sõna proua Pirile, suur tänu, et osalete meie kohtumisel, suur tänu, äh, proua Toia, tere hommikust! tere hommikust kõigile, kes äh, täna seal koosolekul osalevad, mul on väga suur heameel ja au osaleda sellel kohtumisel esimest korda olen äh, ma siin poodiumil äh, sellest ajast, kui jaanuaris tööle asusin sellel kohal, nii et tõesti suur heameel teie poole pöörduda ja suur au esitada seda kauaoodatud äh, telekomi raamistiku ettepanekut. see on kõik osa digitaalse ühisturu paketist. nagu te, proua esimees, ütlesite, me oleme kodifi-, teinud ettepaneku kodifitseerida üsna mitu seadusandlikku tekstu, et konsolideerida, et lihtsustada seadusandlust, aga tahame tuua sisse ka väga olulised muudatused sellesse telekommunikatsiooni raamistikku. ja loodetavasti on meil siis lõpuks telekommunikatsiooni koodeks, mis äh, kannab meid läbi järgnevate aastakümnete ja et äh, loob raamid siis sellele ühtsele digitaalsele turule, millest me oleme huvitatud. loodetavasti meie koostöö selle komisjoniga kuulu-, kujuneb edukaks ja loomulikult telekommunikatsiooniga seonduv on teie komisjoni huvi keskmes ja me tahaksime kõikide kolleegidega teha koostööd, et jõuda heade lahendusteni. nagu te ütlesite, septembri keskel esitas komisjon eh, siis selle ühendatavuse paketi, sellel on erinevaid osasid ja esitan selle ka teile kuid kõigepealt äh, räägiksin sellest, mida me oleme seadnud endale nii-öelda sideeesmärkideks või gigabitt äh, eesmärkideks. nagu te teate, ilmselt äh, digitaalne ühisturg sellisel kujul, nagu meie sellest oleme huvitatud, ei ole võimalik, kui meil ei ole kõrgetasemelist kiiret internetiühendust üle terve Euroopa ja äh, see peab olema tagatud mitte ainult linnades elavatele, vaid ka maapiirkondades elavatele inimestele ja see on üks kõige suurematest väljakutsetest, millega me oleme silmitsi. me ei tohi lasta seda võimalust käest, sellest sõltub Euroopa majanduskasv, meie konkurentsivõime, aga loomulikult ka meie territoriaalne ja sotsiaalne ühtekuuluvus ja sellepärast olemegi praegu välja arendamas raamistikku, mis on suunanud pilgu aastasse kaks tuhat kakskümmend viis ja millel on väga selge poliitiline visioon ja suur meie eesmärgiks on see, et kõigil on piisav ühendus tagatud, et ei ole enam niimoodi lappidega kaetud äh, Euroopa Liit, vaid et äh, terve Euroopa Liit on kaetud. me nimetasime selle ühendus konkurentsivõimelisel ühisturul äh, teel Euroopa gigabittühiskonna suunas me oleme seadnud endale kolm äh, strateegilist eesmärki aastaks kaks tuhat kakskümmend viis. Need eesmärgid peaksid teineteist täiendama ja seega peaksid täiendama ka seda, mis pandi paika digitaalagendas, äh, tegevuskavas, te nendega te olete kursis, aga need loomulikult on natukene pikemaks mm, äh, perioodiks ette nähtud. millest me siis täpsemalt räägime, mida see tähendab inimestele igapäevases elus, see gigabitt? mõõte, eesmärk. kõigepealt me tahame keskenduda sellele, mille me oleme nimetanud peamisteks sotsiaalmajanduslikeks äh, mootoriteks ehk teisisõnu koolid, transpordikeskused ja avalike teenuste peamised pakkujad ja digitaalselt mahukad äh, ettevõtted ehk teisisõnu avaliku elu peamised äh, keskpunktid, koolid lastele ja ülejäänud kohad siis, kui inimesed koonduvad Nendes paikades me tahame nii head ühendust kui võimalik, äh, selleks et me saaksime panustada majanduskasvu ja töökohtade loomisesse. mida see gigabitti ühendatavus tähendab äh, praktiliselt nende piirkondade jaoks, tooksin mõned näited. kui gigabitti ühendus on tagatud, kui on kiire internetiühendus, siis äh, näiteks öö, magnetomograafia äh, läheb paariminutiliselt protseduurilt neljakümne sekundiliseks protseduuriks, äh, suur äh, aja kokkuhoid ja näiteks suur keskserver ettevõttes, kui see kokku variseb, oleks võimalik seda siis taastada kolmekümne viie tunni jooksul mitme nädala juures asemel nii et nii avalikus sektoris kui ka ettevõtetes on suured äh, võimalused siin. loomulikult äh, me tahame tagada selle, et äh, kõigil oleks ühendus, näiteks Strasbourgist me ise teame, et meie hoones ei ole tagatud ähm, ühendus igal pool, see on selline auklik ja me oleme seadnud endale eesmärgiks, et aastaks kaks tuhat kakskümmend vahe-eesmärk siis, et viienda põlvkonna äh, internet äh, on äh, kõikides liikmesriikides vähemalt ühes linnas äh, saadaval ja selle 5G tehnoloogia väljaarendamine koos fiiberoptika lahendustega on oluline selleks, et meie tööstus oleks konkurentsivõimeline ja kolmas suurem eesmärk on see, et kõik Euroopa kodumajapidamised, mitte ainult linnades äh, või linnapiirkondades, vaid ka maapiirkondades on ühendatud ja eh, ühendatud siis sellise eh, ühendusega, mis vähemalt eh, saja megabitti sekundis suudab, megabait sekundis suudab laadida. ja see on selline kiirus, mis on oluline peredele ja kõikidele teistele niimoodi on tagatud siis ühendused läbi telefoni, läbi äh, televisiooni ja nii edasi. ma alguses ütlesin, me ei taha lasta tekkida äh, digitaalsel lõhel, me tahame, et kõik saaksid sellest kasu lõigata. kõik need kolm eesmärki tähendavad seda, et meil on vaja suure suutlikkusega võrgustikke ja seega olemegi äh, toonud sisse väga suure muutuse selle ümbersõnastamise läbi, nimelt investeeringute hoogustamine, selle juurde tulen tagasi hetke pärast. meil on vaja ka ennast kokku võtta Euroopa tasandil selle eesmärgi saavutamiseks, te teate seda väga hästi, nagu ka meie, kuid komisjon tõesti loodab, et ka teie toeta neid eesmärke, et eh, selle poliitilise tahtega tulete kaasa ja aitate meil selle asi reaalsuseks kujundada. meil on kolm konkreetsemat meedet selles paketis, esimene ja sellest rääkis ka juba president Juncker ähm, olukorrast Euroopa Liidus kõnes, nimelt äh, tasuta intern-, wifi internetiühendus nii-öelda avalikus ruumis. me oleme selle nimetanud äh, vaba wifi Euroopa Liidu jaoks, me peame siis silmas äh, linnade keskusi, raamatukogud, pargid, linna keskväljakud ja nii edasi, me kutsume üles kohalikke omavalitsusi seda tagama piirkondades, kus seda veel ei ole tagatud ja ka teisi, kellel on konkreetne avalikkust teeniv ja öö, ähm, niimoodi see mõõdab, muudab konkreetselt inimeste praktilist elu, sellest rääkis ka härra Juncker. nimelt äh, see võib olla konkreetselt asi, mis, äh, millega eurooplased saavad ennast seostada ja seostada selle Euroopaga. see võib olla väga edukas projekt, nähtav projekt. me anname inimestele võimaluse kogeda seda, mida tähendab äh, kiire ühendus praktiliselt äh, ja millised muudatused äh, see nende elusse toob. me räägime väikestest rahasummadest, mis me süstime süsteemi niimoodi, me ei räägi suurtest summadest, mis hakatakse investeerima selleks projektiks, me loodame, et see on kiire ja mittebürokraatlik süsteem selleks, et esimene Wi-Fi for EU, nagu seda nimetatakse, oleks kahe tuhande seitsmendaks aastaks paigas, peame tegutsema praegu kiiresti ja see süsteem peab ka praktilises mõttes väga kiiresti toimima, et inimesed saaksid ise valida näiteks oma nutitelefonist just nimelt selle wifi ühenduse. sada kakskümmend miljonit on ette nähtud kolme aasta peale, ei ole väga palju raha aga see kannab väga suurt sümboolset väärtust ja see on äh, väga oluline võimalus meie jaoks, see peaks tagama kuuele tuhandele kuni kaheksa tuhandele mm, kohalikule omavalitsusele taolise internetiühenduse aastaks kaks tuhat kakskümmend. loomulikult äh, see teeniks väga paljusid inimesi, viiskümmend äh, miljonit inimest päevas ehk siis nelikümmend, üheksakümmend, viiskümmend miljonit ühendust siis päeva kohta ja ma loodan, et teie komisjon toetab meie eesmärgi järgnevatel kuudel. see instrument peab valmis saama kiiresti, see peab olema loomulikult kodanikele kasulik süsteem ja, ja aeg tiksub ja me tõesti loodame teie toetusele selle algatuse puhul, mis võib kodanikele väga kasulik olla. teine osa, teine meede on siis 5G tegevuskava. ma rääkisin sellest, kui oluline on see, et meil oleks probleemideta viienda põlvkonna ühendus, oleme koostanud tegevuskava selleks, et aastaks kaks tuhat kakskümmend see siis ka realiseeruks proua esimees, te viitasite, et mõned saadikud äh, on väga hästi kursis selle valdkonnaga ja ma arvan, et me peaksime äh, õppima sellest, mis juhtus 4G äh, tehnoloogial üleminekul ja oleme seega väga selge tegevuskava välja pakkunud nii avaliku sektori kui ka erasektori investeeringuteks 5G taristusse. mis selle plaani puhul on väga oluline, on see, et kõigepealt me tahame kõik äh, tegevuskavad ja prioriteedid omavahel ütlustada, et kõik liiguksid õiges suunas oluline on see, et ka Spekter oleks saadaval 5G-ks enne kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta maailma raadio äh, sidekonverentsiks, selleks et meie kavad oleks valmis ja loomulikult äh, komisjon, praegu ju teie juba tegete, tegelete seitsmesaja ettepanekuga, ja me tahame keskenduda suurtele linnapiirkondadele ja suurematele transpordimarsruutidele ja toetada seda, et viidaks proovid läbi paljude osapoolte poolt, et oleks võimalik äh, seda äh, programmi kasutada katalüsaatorina mm, erasektori äh, taolisteks arenguteks ja mis on veel oluline, me kutsume üles loomulikult seda sektorit meiega koostööd tegema, nende toetus meie jaoks väga oluline ja oluline on meie jaoks ka ähm, liikmesriikide toetus, et see 5G tõesti siis tuleks tõrgeteta ja kolmas meede, väga oluline võtmetähtsusega, Euroopa äh, elektroonilise side äh, seadustik ja äh, PEREK äh, reguleerivate asutuste amet. me oleme hinnanguliselt arvanud, et järgmise kümne aasta jooksul on meil vaja viissada miljardit investeeringuid, me oleme vaadanud suundumusi ja neid investeeringuid, mis on juba ette nähtud ja umbes äh, sada viiskümmend viis miljardit on veel puudu mis tähendab seda, et telekommunikatsiooniseadustikku tuleb muuta, kaasajastada selleks, et seda viiskümmend viis miljardit kusagilt leida. Telekomi eh, koodeks eh, toestab praeguseid konkurentsireegleid, nendega te olete kõik väga hästi tuttavad, kuid me oleme toonud sisse lisarõhuasetuse nimelt, et me investeerime võrkudesse ja et kõikidel osapooltel on võrdsed võimalused investeeringuteks Te kõik teate äh, omaenda kontekst, kontaktide põhjal ettevõtlusega, et nende jaoks kõige olulisem on seaduskindlus ja etteennustatavus investeeringute osas uue raamistiku all tunnustatakse rohkem äh, kommertslepingute tähtsust, sealhulgas ka kaasinvesteerimisprojektid on esile tõstetud, me tahame vähendada regulatiivset sekkumist, kuid tagada selle, et tehakse õiged investeeringud selleks, et kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks oleks paigas õige võrk, võrgustik ja taristu. me tahame kujundada seadusandluse niimoodi, et äh, alternatiivsed äh, operaatorid äh, ka suurendaksid investeeringuid. anname nendele nimelt juurdepääsu kriitilisele tsiviilvõrgule kuid väga oluline on see, et nad oleksid ise vastutavad oma investeerimisotsuste eest ja kannaksid ka tagajärgi, nii et peab olema kindlus selles osas. spekter, nagu te teate, see teema on raske ja keeruline, kuid komisjon on seisukohal, et see on kriitilise tähtsusega ja, ja oleme sellega uude paketti sisse võet-, võtnud ja me loodame, et seekord on õhustik õige ja on võimalik edasiminek parlament on alati toetanud komisjoni ettepanekuid selles valdkonnas. ja suur tänu teile selle eest ja ma tõesti loodan, et te nüüd toetate seda sama kiivalt öö, äh, olulise osana kogu meie paketist. me tahame loomulikult öö, äh, ettearvatavust suurendada kakskümmend viis aastat on äh, litsentsi äh, pikkus ette nähtud, nii nagu ka teie välja pakkusite kaks aastat tagasi ja me tahame, et spekter äh, antaks välja väga kiiresti vastavalt tähtaegadele, nii et litsentsid pikenevad ja tagatakse siis see, et see viiakse ka, lepingud realiseeruvad ka kiiresti me tahame ka järjepidevamat lähenemist kaetavus ja võrgu jagamise osas see annab meile võimaluse stimuleerida loomulikult ka 5G-le üleminekut ja tagab ühenduse, mida me taga ajame. me oleme üritanud äh, teile pakkuda ilusti tasakaalus ettepaneku, mis arvestaks sellega, mida parlament on öelnud varem, aga loomulikult teie kaalute seda ise omalt poolt, aga me tõesti loodame, et seekord oleme me saanud selle ilusamini paika ja et äh, meil õnnestub ka midagi saavutada paari sõnaga räägiksin aga sellest, mida see kõik tähendab tarbijatele. see on äh, teie komisjoni jaoks e eriti oluline ja reguleerivate asutuste äh, kogust räägiksin siis PEREC-ist ka. ega sellest ühendusest ei ole mingisugust kasu, kui keegi seda ei kasuta ja kui tarbijad ei usalda seda süsteemi. ja seega uues võrgustikus äh, on tarbijakaitse eeltingimuseks ja me tahtsime eriti äh, tagada tarbijakaitse kõrge taseme tele, telekommunikatsiooni valdkonnas. see on meie meelest jätkuvalt väga oluline. me oleme oluliselt muutnud ja kaasajastanud äh, universaalteenuste sätteid, äh, ehk teisisõnu äh, telefoniautomaadid ja need selle osas, et sätted on vastu, ära võetud, kui liikmesriigid võivad nendega jätkata, kui nad tahavad, aga on tagatud kõigile siis äh, see, et, et iga kodanik on ühendatud. reeglite toestamiseks äh, peaksime me praeguse institutsionaalse süsteemi ka üle vaatama. see tähendab miinimumpädevuste ühtset kogu kõikide liikmesriikide jaoks ja PEREK mis koondab siis telekommunikatsiooni reguleerivad asutused, sellest peaks saama Euroopa amet. see amet peegeldaks siis neid pädevusi, mis on siseriiklikel ametitel ja nendel kõigil oleks siis ühtsed eesmärgid parandada lõppkasutaja juurdepääsu, tarbijate õiguste kaitse on üheks eesmärgiks ja kiire süste-, raamistiku kasutusele võtmine. kokkuvõtteks siis, meie oleme seisukohal, et digitaalse ühtse turu tulud peaksid jagunema kõikide vahel, mitte koonduma ainult üksikutele. see on selle paketi kõige olulisem eesmärk, me teame, et kiire lairibaühendus on tänaseks jõudnud seitsmekümne ühe protsendini kodumajapidamistest, kuid see on keskendunud linnapiirkondadesse ja täna ainult kakskümmend kaheksa protsenti maal elavatest inimestest ähm, omab kiiret lairibaühendust, selline lõhe tuleb sulgeda Äh, ja äh, liigutada kiiresti. me arvame, et sellised ettepanekud nagu tänane äh, aitab meil üheskoos teiega see lõhe ületada. ma rääkisin Free Wi-Fi for EU ühendusest, kui me tahame, et kodanikud ka näeksid, mida Euroopa teeb, siis seda algatust tuleks kindlasti kiirendada ja tagant utsitada. ma loodan, et teil õnnestub ka öö, telekommunikatsiooni elektroonilise side seadustiku osas jõuda kiiresti kokkuleppele, ma tean, et te ootate veel tõlkeid, kuid äh, me tahame teilt selget poliitilist signaali, et me võime selle asjaga edasi minna ja kiiresti meie ootaksime kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuks äh, poliitilist kokkulepet, selle äh, ambitsiooni oleme endale seadnud digitaalse ühisturu strateegias. ja tõesti on tähtis, et me selle asjaga kiiresti saaksime ühele poole veel selle parlamendi mandaadi ajal, sellepärast et muidu on meie ettevõtlus ja kodanikud ilma raamistikuta, mida on vaja selleks, et Euroopa teha konkurentsivõimeliseks ja et oleks võimalik digitaalse ühisturu positiivseid külgi ka kasutada ja me tahame jõuda selleni, et aastaks kaks tuhat kakskümmend viis realiseerub meie poliitiline ambitsioon. suur tänu tähelepanu eest ja ootame teiega koostööd. aitäh selle ettekande eest, see väärib aplausi. see oli tõesti põhjalik ja selge. ma kinnitan teile, et äh, kavatseme ka Euroopa Parlamendis ja meie komisjonis tegutsema hakata. siin koodeksis on tõesti sees olulised väljakutsed võimalik, et täna koordinaatorite koosolekul juba otsustame, kes saab raportööriks, kuigi nagu te ütlesite, meil veel tõlked e, olemas ei ole. igatahes otsuseid võetakse vastu järgmisel koordinaatorite koosolekul. nii, alustame koordinaatoritega ja siis kuulame ära proua Pööri vastused ja siis teine kõnelejate voor. esimesena härra Karins. aitäh, proua esinaine, aitäh komisjonile ettekande eest, me oleme mõnda aega vististi seda juba oodanud, ma arvan, et keegi siin saalis ei vaidle, et selleks, et Euroopa oleks konkurentsivõimeline maailmas esirinnas, peame me tagama ka ühendatavuse. ma räägin peamiselt muredest, mitte entusiasmist, mis on ülevoolav. üks mure on see, et me ei tohiks lubada midagi mitte millegi eest. näiteks see Wi-Fi for EU, me jah, me anname, lubame inimestele tasuta wifi juurdepääsu, aga kuus-seitse tuhat keskust viiesaja miljoni inimese peale ei olegi nii väga palju. ja see raha, mida te mainisite, mis on selleks eraldatud, ei tundu olevat väga suur. seega mõte on oivaline, aga me peame olema ka realistlikud selles, mida me teeme ja selles, mida me inimestele ütleme, et nad saavad. see on väike mure. see eesmärk, mida te mainisite vähemalt viis korda, et investeeringute keskkond peab olema hea, on hädavajalik. me peame aga ka leidma tasakaalu investorite jaoks, ehk siis et nad saavad äh, oma investeeringutest kasu, aga teiselt poolt ka kodanikud saavad või saaksid võimalikult odavalt paremat teenust. see on äh, keeruline saavutada, väga lihtne küll öelda. üldiselt on see algatus muidugi väga tervitatav. meie fraktsioon kui teised koordinaatorid on nõus oleme me valmis kohe raportööri valima ning alustama tööd võimalikult kiiresti. üks võtmeelemente 5G juures, nagu me teame, on spekter. selle üle veel vaieldakse. ma arvan, et ei ole kedagi, kes ütleb, et me ei, me ei peaks spektrit ümber jagama 5G saavutamise jaoks. aga probleem on selles, et vii-, eh, eh, paljudes Euroopa piirkondades on spekter juba ära jaotatud, mis on tekitanud liikmesriikide jaoks ka probleeme. ehk siis me peame leidma tasakaalu oma soovide ja päriselu vahel. ma ei soovi siin midagi negatiivset öelda, see on suurepärane algatus ning meie fraktsioon toetab seda tugevalt. aga peame jääma ka realistlikeks selles mida me saame võimalikult lühikese aja jooksul saavutada, aitäh! suur tänu, kolleeg Kaarins! härra Danitsa. Um, aitäh! minagi leian, et see komisjoni pakett leiab Euroopa Parlamendis laialdast toetust meeldiv, on see, et komisjon on lõpuks välja tulnud 5G paketiga. viimasel hetkel, et me saaksime natukenegi järele jõuda USA-le ja äh, Kagu-Aasia riikidele, eriti Lõuna-Koreale. oluline on seda protsessi koordineerida ning lahendada erinevad potentsiaalsed vaidlused ka näiteks spektri jagamise puhul sest äh, probleeme võib tekkida ka sellest, et äh, eriti just äh, sõjalise, kaitsetööstuse valdkonnas kasutatakse spektrit väga erinevalt liikmesriikides. samas on oluline siin riikidevaheline konkurents, kes igaüks ju soovib esimesena 5G, 5G-d rakendada ellu ning see on edasiviiv jõud. siis see Wi-Fi for you see on tore projekt, aga üksikasjad on keerulised. näiteks see jaotussüsteem on keeruline. kogu protsess võib sattuda väga kergesti ohtu, tulenevalt just sellest miinimumkogusest, mis on, ei ole kõige suurem. kui esimene faas on edukas, siis jah, võime minna edasi teise faasi see, kuidas see jaotus toimub, on väga oluline, muidu ei suudeta seda protsessi juhtida. mis puudutab telekomi koodeksit ja sealseid reegleid, siis mina olen üks nendest, kes leiab, et liigne määrustik mõjutab telekomi sektorit negatiivselt. kui asendada hommikune kohvitass uue määrusega iga päev, siis see ei tule just siseturule kasuks. ja seda on juba ka tõestatud. tuleb tunnistada, et ega ma seda dokumenti väga põhjalikult pole lugenud, aga äh, ma olen natukene mures, sest ma leian, et äh, tuleb ära jaotada ka rollid, kes täpselt selle strateegiaga tegeleb ei saa ju öö, lasta juhtuda nii, et öö, e, igaüks hakkab öö, sa-, sama seda süsteemijuhi rolli kopeerima. komisjon võiks juhtida öö, määrustikku ning pere praktilist poolt. samas per-, tulenevalt Pereki kehvemast tegevusest on 4G protsess liikmesriikides muutunud palju keerulisemaks. komisjon teadis seda, aga lõpuks ei saavutatud ikkagi mitte midagi. Perek ei soovinud arvesse võtta 4G-ga kaasnevaid kulutusi. kui see nii edasi läheb, siis strateegiat otsustatakse kuskil mujal, mitte komisjonis ega Euroopa Parlamendis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 selle ettekande eest, selle tutvustuse eest, mida komis-, mis komisjonil kavas on. Euroopal on tõesti vaja paremat ühendatavust ning tõsi ta on, et praegusel hetkel oleme me jõudnud oma kiiruse ülempiirini. meil on vaja laiemat territoriaalset kaetust. mina olen telekommunikatsiooni SEF-i raportöör ja tuleb tunnistada, et me alustasime väga suurejoonelise ideega ning lõpuks leppisime ainult kümne protsendiga. väga keeruline oli ootusi täita, seda ideed ellu viia. tõsi ta on seega, et me peame olema siin väga ettevaatlikud, kui me kaalume, milleks me üldse võimelised oleme tõsi ta on, et telekommunikatsioonisektoril on vaja rohkem kindlust õigusliku raamistiku koha pealt ja loodetavasti meie töö tulemus on see, et tööstus saab paremini kavandada oma edasist tööd vastavalt olemasolevale õiguslikule raamistikule, nii et me seda hiljem enam muutma ei peaks samuti on vaja tugevdada ülekandevõrkusid, aga me peame olema tähelepanelikud, et see avaliku sektori raha, riigi raha, mida me kasutame, ei oleks lihtsalt osa sellest režiimist, kus äh, majanduskasv on piiratud, kuna äh, süsteemi juhib riik. vahel on äh, mõistlik lubada vabat turgu. kui me kasutame riigi rahasid, peame me olema väga ettevaatlikud ning paika panema täpselt ka oma rolli, sest vahel võib see pigem pärssida edasisi arenguid ma ei hakka mainima kõiki erinevaid valdkondi, aga võib-olla me peaksime me pigem vaatama suurt pilt, pilti ka näiteks sektori puhul äh,, spektri puhul äh,. spektrit jaotat- äh,, tehakse liikmesriigi tasandil, seega see võib iseenesest tekitada ka tulevikus probleeme. suur tänu selle sissejuhatuse eest ma arvan, et see uus koodeks toob kaasa kiirema arengu ning kõik teie poolt tutvustatud uued ettepanekud, kaasa arvatud Wi-Fi for you, toetab võrgustikke üldisemalt, aitäh. Grazie a lei, la parola alla collega Kallas, prego. Thank you and uh, thank you for the commission. aitäh, aitäh komisjonile ka ettepaneku eest me tervitame seda ühtset lähenemist. meil on paar konkreetsemat küsimust, kõigepealt spekter, me teame, kui keeruline on, on olnud see neljasaja megahertsine süsteem, kuidas te kavatsete edasi töötada, teiseks Perek. minu arvates on äh, parem, kui meil on tugevam järelevalve. sest PREK kaitseb praegusel hetkel teatud riikide huvisid lihtsalt ning keegi ei vaata äh, Euroopa tasandil äh, ühtset lähenemist, äh, kui me räägime ettepanekute ellurakendamisest. minu arvates on see väga tähtis. siis konkurents telekomi turgudel, tervitan seda lähenemist, aga mul on ka küsimus meil on väga palju selliseid pakettpakkumisi, telekomi ettevõtted ei paku mitte ainult telekomi teenuseid enam, vaid palju erinevaid üheskoos. kas te olete vaadanud ka neid erinevate teenuste ühendamise äh, küsimusi ning äh, turujaotust? siis erinevus numbripõhise ning numbrist sõltumatu teenuste öö, küsimus. kuidas see praktikas toimib? kui võrku ei ole, saab endiselt helistada hädaabinumbrile, aga kui internetti ei ole ning ei suudeta tagada öö, juurdepääsu hädaabiteenustele, kuidas peaks süsteem siis toimima? kas inimesed hakkavad liigselt sõltuma sellest? ja, ja samas, kui neil internetti ei ole, siis nad ei saa juurdepääsu näiteks kiirabile. <clears throat> Need olid konkreetsemad küsimused, suur tänu. ja me ootame koostööd teiega. Grazie a lei. Kollege Raymond, prego. Danke, Frau Vorsitzende, auch von mir äh, danke. härra Reimann, suur tänu, proua esimees, suur tänu komisjonile ettekande eest, tegemist on väga olulise projektiga. ma loodan, et äh, see liigub väga kiiresti ja kõikehõlmavalt edasi. ja eriti oluliseks äh, pean ma äh, seda, et parandada hetkel väga halbu ühendusi maapiirkondades Euroopas peab ütlema, et siin on tu-, turutõrked ja maapiirkonnad äh, ei ole ühendatud piisavalt hästi kiire ähm, andmesidega, nii et me peame siin midagi ette võtma suur osa elanikkonnast jääb digitaalmaailmas maha ja me ei saa seda endale lubada, et me need inimesed äh, siis äh, maha jätame ja sellepärast äh, ma tervitan äh, seda ettepanekut, ma usun, et see loob äh, olulist lisandväärtust ja meil on vaja siin tõesti mõistlikku seadustikku, head reguleerimist. see kehtib ka sageduste jaotuse puhul spektrite jaotuse puhul, siin on liikmesriigid tihti minemas sellist teed, mis ei vasta Euroopa huvidele. minu meelest ei ole pea ühtegi teist sektorit, kus riigipõhine reguleerimine oleks mõttetum kui interneti puhul või sageduste jagamise puhul, nii et äh, siin ma pooldan samuti seda, et komisjon ja parlament mängisid siin suurt rolli. edasi Wi-Fi for EU on samuti väga oluline projekt just seetõttu, et me räägime siin avalikust huvist, kui me räägime internetist ja telekommunikatsioonist, tegemist on poliitilise huviga see projekt võib olla küll väike, aga ähm, aga kui autod hakkasid sõitma, siis asfalteeriti ka alguses äh, ainult mõned teed, enne kui teedevõrgustik edasi arenes, nii et ma arvan, et äh, see on väga tänuväärne projekt ja peaksime tõesti sellele keskenduma, aitäh. Ultimo intervento dei coordinatori, la collega Kappel, prego. proua Kappel aitäh, proua esimees, suur tänu ka komisjoni esindajale selle väga huvitava ettekande eest. me ootasime seda tõesti pikisilmi. jah, muidugi toetame me kõike seda, et me peaksime jõudma gigabitti ühiskonda, nimetasite kahte eesmärki, mis ei ole muidugi uued. esiteks kiire internet, teiseks 5G tehnoloogia edasiarendamine. mis puudutab kiire interneti juurutamist, siis meil on vaja siin liikmesriikide abi. minu koduriigis Austrias räägitakse juba aastaid lairüba miljonitest ja neid ei maksta kuidagi välja. ma arvan, et on väga raske leida selliseid stiimuleid, et liikmesriigid tõepoolest siin töötaksid ühise eesmärgi nimel, teeksid oma kodutöö ära, mis puudutab kiiret internetti. eelkõige ka see, mida ütles eelkõneleja, on täiesti õige, et kiire internet maapiirkondades on äärmiselt oluline sest et kui me räägime ähm, täielikust kaetusest internetiga e, e-mobiilsusest, siis meil on vaja ka maapiirkondades tõesti toimivat ja võimsat internetti. see tähendab muidugi suuri finantseeringuid ja ma viitaksin siinkohal sellele, et eriti Euroopa strateegiliste investeeringute äh, fondiga tuleks veel pidada kõnelusi, tuleks leida sellised projektid äh, ja tuleks toetada eriti selliseid äh, avaliku erasektori koostöös läbi viidavaid projekte, mis toetavad just lairibaühenduste väljaehitamist maapiirkondades. teine oluline punkt, mida nimetasid nimelt 5G tehnoloogia siin on Euroopal väga palju vaja veel ära teha, kui me ei taha oma juhtrollist äh, loobuda, mis puudutab tehnoloogiat. Äh, Valerik Göttinger on öelnud, et Lõuna-Korea on praegu 5G tehnoloogia vallas äh, juhtiv ja siin tuleb väga otsustavalt tegutseda, on oluline teha koostööd ettevõtetega, et me säilitaksime oma juhtrolli. ja oluline on muidugi ka spektrite küsimus, kuidas me saame ellu viia 5G, kui meil ei ole ühist spektrit. iga kord kui ma Strasbourgist äh, Frankfurti ähm, bussiga sõidan, ei saa ma isegi ähm, läbivalt rääkida telefoniga, vaid vahepeal äh, siis toimub äh, võrguvahetus, nii et kui me selles olukorras oleme, siis siis on selge, et on veel palju tööd ära teha. asi Wi-Fi for EU, jah, see on väga hea projekt, aga ma arvan, et et neist summadest, mis on praegu ette nähtud, ei piisa selleks, et äh, tõepoolest ühendada äh, kõik need piirkonnad, mis on ette nähtud ja veel praegu juba on käimas konkurentsivõime mm, menetlused mõnede linnade vastu, kes pakuvad tasuta interneti ja siin peab komisjon tõesti vaadata, et äh, siin ei tekiks vastuolu, et ühelt poolt siis ede-, edendatakse tasuta interneti pakkumist ja teisest küljest siis äh, Ehm, leitakse, et need linnad, kes seda omast algatust on juba teinud, on toime pannud rikkumisi. nüüd aastani kaks tuhat kakskümmend on vaja teha tohutult suuri investeeringuid eh, ja, ja on oluline, et nii ettevõtete kui tarbijate jaoks oleks teatav kindlus, mis puudutab eh, investeeringuid, see on väga oluline siin ka järelevalvet tugevdada, et see on ka üks teema, mida puudutasite, nii et toetan ka selles osas teid täiesti. Grazie, abbiamo sentito un primo giro di interventi anche di perplessità e di qualche sellega oleme siis lõpetanud koordinaatorite sõnavõtud ja annan sõna proua Jürile vastusteks, palun. suur tänu, proua esimees, suur tänu koordinaatoritele toetavate sõnade eest. ma arvan, et see, mida kuulsime, näitab meile, et pakett sisaldab õigeid elemente, aga kuulsin ka mõndasid küsimusi, kahtlusi, kas kõik on täielikult tasakaalus, tõesti, võib-olla selle üle peame ehk mõtlema niisiis äh,, Wi-Fi for EU, jah, härra Karis, tõepoolest äh, meil ei ole siin tohutuid summasid ja teil on ka õigus, härra Nietzsche, et olulised on just detailid, just seal võib tekkida probleeme. aga see on mõeldud selleks, et asju käi-, käivitada. sellega, see ei ole veel mõeldud selleks, et algatada revolutsiooni, ilmselgelt saja miljoni euroga me veel seda teha ei suuda. aga mõte on selles, et inimesed oleks võimalik näha, kuidas see praktikas välja näeks. ja see tähendab, et tekiks nõudlus, eh, nii et saame niimoodi käivitada eh, projekti jah, see summa ei ole suur, kui aastate peale ära jagada, aga kui mõelda nüüd wifi ähm, wifi jaoks valgu raadiste jaoks, siis need ei olegi nii kallid. kui mõelda vautšeritele, siis see on umbes kakssada eurot äh, siis siseraadise jaoks ja viissada eurot välisraadise jaoks ja sellega on võimalik juba päris paljusid inimesi teenindada nii et äh, see ei ole muidugi tohutu summa, aga kui seda mõistlikult kasutada, siis on võimalik päris suurt mõju avaldada ja kui see kõik toimib, siis võib-olla tulevikus äh, on meil rohkem rahalisi vahendeid. ka nagu öeldud, on oluline, et me seda sadat miljonit äh, hästi kasutaksime. kuidas me seda teeme? esiteks tuleb olla väga ähm, tähelepanelik, kuidas me teeme koostööd liikmesriikide kohalike omavalitsustega jaotamine peab olema õiglane, nagu ka mitmed eh, liikmed siin ütlesid, aga teiseks on oluline jälgida ka seda, et eh, tõepoolest eh, see teenus oleks kõrge kvaliteediga ja me peame tagama, et need, kes seda teenust pakuvad, tõepoolest mm, tagaksid selle kvaliteedi ja kulutaksid raha ka kõige selle töös hoidmisele, mitte ainult käivitamisele. ja nüüd ma tulen tagasi selle juurde, mida ütlesin päris alguses, me peame tegema asju kiirelt ja lihtsalt. kui me teeme sellise vautšeri skeemi, siis eh, need ei olegi, need ei maksagi nii väga palju, kakskümmend tuhat eurot ühendusele, aga eh, oluline on, et meil oleks selline kiire ja lihtne süsteem. et eh, tõepoolest sellel algatusel oleks lisandväärtus, et see suudaks käivitada projekti ja et see tooks kasu kodanikele, kes seda kasutavad ja seda kõike tuleb teha kiiresti. nüüd investeeringud. täiesti õigustatult tõite välja, et ühelt poolt on meil vaja lisainvesteeringuid ja siis küljest on meil vaja siiski ähm, taskukohast teenust tarbijatele. muidugi me hoiame seda meeles. on teatavaid märke, et tarbijad on valmis kvaliteedi eest maksma muidugi mõistlikku hinda kvaliteedi eest, nad ei taha üle maksta. aga see on üks detaile, millega peame veel tegelema kuidas leida õige tasakaal? et telekommunikatsiooniteenuse pakkujad ähm, ja ähm, ka teised, äh, et neil oleks piisavad vahendid, et oma teenust välja arendada, samas oleks hinnad taskukohased. edasi spektrid, jah, siin on mitmeid probleeme Äh, meil on siin äh, mitmeid ähm, küsimusi spektrite järjepidevusega ja kui vastata Kaja Kallasele, siis äh, jah, paraku mul ei ole siin mingit võluvitsa, kuidas neid probleeme lahendada, see on alati olnud keeruline teema ja on seda jätkuvalt. volinik Oettinger ütles siin ka, et tuleb teha koostööd ettevõtetega, et nemad peavad edastama selle sõnumi liikmesriikidele, et et siin tuleb midagi ära teha ja peavad ähm, ka oma rolli täitma aga lõppude lõpuks on meie ettepanekud väga sihipärased, on väga konkreetsed äh, aspektid nagu, nagu ähm, aeg äh, näiteks ja kui me siin saamegi muudatused teha, siis suudame ehk need äh, probleemid lahendada. edasi pereg, väga oluline küsimus äh,, pädevuste ulatus. seal on väga palju tehnilist pädevust oskusteadmisi, me peame seda ära kasutama. nõukogu ja parlament muidugi seavad paika õigusliku raamistiku üldeesmärgid ja komisjon tege-, äh, siis äh, tegeleb selle, kuidas see praktikas ellu viia, aga tõepoolest on väga oluline, et reguleerija, reguleerivad asutused teeksid paremini koostööd, nad jagaksid omavahel kogemusi ja nii saame loodetavasti vältida sellised, sellist olukorda, millele te viitasite tulevikus. aga on täiesti õige, et me peame väga selgelt äh, defineerima, mida me neil soovime, ka mm, seadusandlus näeb selle ette, et need äh, piirid peavad olema väga selged. proua Kallas, küsisite mm, pakett-teenuste kohta. paljud tarbijad ostavad selliseid pakette ja teil on õigus, et see võib tekitada konkurentsiprobleeme. meie püüame seda täielikult arvesse võtta tarbijakaitse-eeskirjade puhul, et need kohalduksid ka pakett-teenustele ja loodame, et niimoodi me suudame leida lahenduse just sellele probleemile, mis puudutab kasutajat. küsisite ka hädaabinumbrite kohta, ütlesite või küsisite, kuidas see peaks praktikas toimima, võttes arvesse erinevust Äh, inimeste vahel, kes kasutavad äh, numbrisüsteemi ja, ja, ja neid, kes ei kasuta. me oleme siin püüdnud luua õiguslikku selgust, kui vaadata ettepanekut, et tagada, et kõik need, kes kasutavad numbreid, ehk siis mitte ainult traditsioonilised teenusepakkujad, mm, vaid ka OTT teenusepakkujad et nad peavad pakkuma täielikku juurdepääsu hädaabiteenustele ja on ette nähtud ka kaitsemehhanism, et tegeleda koostalitusvõime probleemidega, kui need peaksid tekkima nende puhul, kes ei kasuta numbreid. nii et siin on ka selline kaitsemehhanism olemas. nii et teie komisjon muidugi kindlasti arutab selle, kas see on õige lähenemine, aga selle lahend-, lahenduse oleme välja pakkunud. nüüd äh, äh, järgmine kolleeg, te rääkisite ühenduvuse äh, küsimustest, lairibaühendusest ähm, ma loodan, et me oleme suutnud leida õige tasakaalu ja soovitan teil vaadata detailsemalt seda teemat. Ähm, me püüame tagada selle, et põhiteenuse, kõige olulisemad teenused oleksid kõigile kättesaadavad ja proua Kappel, ma vist juba vastasin mõnedele teie küsimustele, mis puudutab Wi-Fi for you äh, projekti kulusid. rõhutasite ka seda, äh, et me peame tegema koostööd liikmesriikidele, suur tänu teile toetuse eest, mis puudutab 5G-d loodan, et äh, suutsin vähemalt mõnedele küsimustele vastata. Grazie, grazie la fatto um... Ähm suur tänu. Ehm, kolleeg Castillo, palun suur tänu, proua esimees, ka mina tahaksin tänada komisjoni esindajat tänase esitluse eest, ega tegelikult ei olegi midagi eriti lisada. sest et tegemist on esimese aruteluga äh, ja koordinaatorid on juba põhimõtteliselt võtnud kokku kõik äh, olulisemad punktid, nüansid küll äh, on erinevad, aga ähm, peamised teemad kõik on kaetud. nüüd on siis äh, küsimus selles, et millal parlament saab hakata oma tööd tegema selles küsimuses me ei peaks loomulikult venitama enam selle asjaga, kindlasti mitte kauem äh, teemaga tegelema, kui on äh, hädavajalik. miks? sellepärast, et seda digitaalset äh, turgu on meil vaja, vaja selleks, et stimuleerida ühtset turgu laiemalt, selleks, et meie majandusest saaks konkurentsivõimeline maailma tasandil, sellest me lõppkokkuvõttes ju siin räägime ühendatavus on keskse tähtsusega, nii nagu te ütlesite, ja on kogu selle paketi äh, kõige olulisem osa. mina tegelikult selles mõttes eriti midagi ei tahakski lisada, ei raiska aega siin ja ütleksin võib-olla ainult nii palju, et äh, parlament saaks nii kiiresti kui võimalik oma tööga pihta hakata. see raamistik on huvitav, mille raames parlament saaks omalt poolt väga suure panuse teha komisjoni ettepanekusse ja mul on tõesti väga hea meel, et äh, erinevate fraktsioonide koordinaatorid põhimõtteliselt äh, on väga positiivselt meelestatud äh, sellesse komisjoni ettepanekusse ja see teeb kindlasti arutelu parlamendis lihtsamaks. suur tänu, proua de Castillo äh, pro,. proua Ruuk Kumbula Natri. suur tänu, ka mul on hea meel selle üle, et te on tehtud ettepanek taskukohase interneti tagamiseks kõigile ja mul on hea meel, et see digitaalse lõhe asi on nüüd ka komisjonis ette võetud. sellest sõltub äh, see, kas kõik eurooplased saavad kasu lõigata digitaliseerimisest, see toestab ühisturgu, see loob sellele turule tarbijad ja see on e-valitsemise alustaladest tegelikult alustala kõigele. ja mul on väga hea meel, selle mõtte üle, et üritatakse free äh, Wi-Fi for EU äh, mõtet ja et andmete edastus äh, ka muutub kiiremaks. see loob ettevõtteid, loob võimalused tarbijatele üks punkt on muidugi see, et äh, miks äh, ei ole absoluutselt Euroopa Liidu siseseid kõnesid võetud siin ette, äh, ettepanek roam like at home ehk sama hinnaga kod-, kui kodus, sellest ei tule midagi ma kardan, et tarbijad äh, saavad üsna pea aru sellest, et see ettepanek ei ole toonud samu hindu üle Euroopa. telekommunikatsioonitööstus, ma nimetaksin seda tööstuks ja, ja seda meelega, hea meelega, sest see tõesti on kasvav sektor. ja ei tohiks unustada ka seda eesmärki, et äh, see ühendus on aluseks ja ka teistele ettevõt-, teistele sektoritele, oluline VKE-dele, tarbijatele muidugi, oluline idufirmadele, et eh, nad saaksid edasi arendada seda digitaliseerimist, see loob eh, nii eh, ettevõtluseks võimalused digitaalsel turul konkreetselt liikmesriikides ja ülemaailmsel tasandil, nii et seda eesmärki ei tohiks unustada, meil on vaja seda selleks, et tulemused oleksid võimalikud ja et oleks võimalik maksimeerida äh, Äh, tulusid sellest tasakaalust, et me oleme taganud kõigile juurdepääsu ja et ka teistel on võimalus Euroopas olla konkurentsivõimeline. mis ma kardan aga, on see, et määrus äh, seda konkurentsivõimet ei toesta ja ma arvan, et meie komisjon jällegi kord võtab üles kõik selle, mis puudutab OTT teenuseid, see, kõik need aspektid, mis seadusandlust, äh, seadusandlikku koormat tõstavad ja need punktid, mis mitte nii et tuleb tagada õiglased mängureeglid kõigile. etteennustatavus on tööstusele väga oluline ja 5G tuleb välja arendada palju kiiremini, kui praegu on olnud arengud. jah, ja oleme teinud 4G puhul väga suuri vigu ja teised on meist ette läinud ja ettevõtteid ei looda täna Euroopas, vaid kusagil mujal. ja mina olen alati küsinud, et miks need masinad tuleks üles ehitada äh, Aasias ja sisu luuakse Ameerikas ja Euroopa on seal kusagil vahel, seda tuleb muuta ja sellele me kindlasti siin komisjonina tähelepanu pöörame. suur tänu, Theresa Griffin järgmisena. suur tänu, Patricia ja suur tänu ka komisjonile. Teie esitlus täna oli äärmiselt värskendav ja väga konkreetne ja te olete kindlasti ära teeninud äh, meie täispoliitilise toetuse. mul on hea meel äh, siin esindada loode Inglismaad, äh, Manchester ja Liverpool on minu piirkonnas, aga väga olulised on ka Cheshire, Lancashire ja Cumbria maapiirkonnad minu valimispiirkonnas. ainult kakskümmend kaheksa protsenti maapiirkondadest on ühendatud kiire lairibaühendusega ja see on tõesti turuviga ja tuleb tegutseda selleks, et äh, sellest digitaalsest lõhest üle saada. mul on hea meel, et te sellele viitasite. Te viitasite ka tervishoiule ja väga paljud poliitikud siin kojas räägivad ikka ja jälle juurdepääsust tervishoiuteenustele ja digitaalsele ühisturule. me peame tõesti tagama juurdepääsu sellele teenusele, nendele teenustele, et inimesed ei jääks maha ja ei satuks isolatsiooni. tõesti, selles mõttes tuleb äh, Äh, ühenduse läbi tõesti juurdepääsu äh, avalikele teenustele parandada ja need teemad omavahel seostada. õiguskindlus, äh, selgelt oluline selleks, et turgu oleks võimalik ka planeerida, aga teie esitluses oli üks vasturääkivus, te ütlesite, et kõigil peab olema piisav ühendatavus ja siis kõige parem Äh, saadaval olevast. ma saan aru, miks te sellise sõnakasutuse võtsite kasutusele, aga tegelikult meie ambitsioon peaks siis olema ju ikkagi, et kõigil on kõige parem ühendus, mis üldse on võimalik. nii et loodetavasti see dihhotoomia kaob teie esitlusest ja siis rääkisite kohalikest omavalitsustest, see on väga oluline. oluline on kasutada seda eelarvemeedet, äh, tuua siia juurde ka tõukefondid, äh, räägiti ka EFSist, me peame mõtlema natukene laiemalt, peame mõtlema äh, praegu juba kohalike omavalitsuste rollile, mitte alles hakkama mõtlema sellele hiljem. ma tõesti loodan, et Suurbritannia saab osaleda selles suurepärases programmis. hashtag Wi-Fi for EU on, sellega ma olen nüüd ka liitunud. Theresa Griffin, äh, kolleeg Hökmar. Äh, suur tänu ja suur tänu komisjonile selle esitluse eest vastuvõtt täna teie jutule on positiivne siin. ja see on kahel põhjusel nii. kõigepealt äh, tegemist on sammuga, mis tuleb astuda ja teiseks ja selle üle tuleks natukene rohkem järele mõelda. komisjon justkui mulle tundub, pakub kõigile seda, mida nad soovivad, noh tõesti, pakkumiste nimekiri on pikk aga tegelikkus me teame, et äh, tuleb seada endale prioriteedid ja kõik ei ole võimalik. meie peame võtma kindlasti juhi rolli 5G osas ja see on üks nendest äh, kõige olulisematest äh, aspektidest üldse kui me tahame, et Euroopa majandus jääks novaatorlikuks ja konkurentsivõimeliseks. ja selles mõttes äh, tulekski rohkem suunata pilk tarbijatele ja tööstusele läbi selle prisma, et kuidas luua seadusandlikud ja regulatiivsed äh, tingimused nii, et investeeringud äh, tuleksid nii kiiresti kui võimalik. ja oleks hea, kui komisjon täna ja võib-olla ka hiljem siis räägiks äh, sellest, mis tuleks kõigepealt juurutada. kui me kõike äh, üritame ära teha, siis lõppkokkuvõttes ei tee me mitte midagi. ja väga paljudes äh, punktides on tegelikult ka huvide konflikt. mina pean väga oluliseks seda, et niipea kui võimalik, oleks võimalik spekter ja sagedused vabaks lasta äh, mobiilsidele, väga oluline on õiguskindlus investeeringutele, väga oluline on see, et äh, me saaksime tagada selle, et võrke oleks võimalik jagada, et äh, fiiberoptika lahendused tuleksid kiiremini. komisjon räägib äh, hulgioperaatoritest, et see süsteem saaks paika. Need asjad tuleks seada prioriteetideks, sest mõned asjad on tõesti pakilisemad kui teised. 5G puhul mulle tundub, et meie lähenemine praegu on selline tavapärane, aga tavapärasus ei vii meid kuhugi, see on keskpärasus, me peame olema eesotsas, kui me tahame neid investeeringuid saada, siis tuleb head turutingimused luua. suur tänu, kolleeg Höökmark. kolleeg Jens Roode. suur tänu, proua esimees, räägin taani keeles selleks, et äh, ma saaksin ennast väljendada nii hästi kui võimalik ja aega on vähe ja seega emakeel mul lihtsam kasutada, ütleb kõneleja. Äh, tõesti, äh, komisjoni ettepanek on väga tervitatav, teil on väga selged ambitsioonikad eesmärgid, ainus, mis mul tekitab kõhklusi, on see, et kas need meetmed praegu, mis te olete välja valinud, toovad ikkagi need tulemused, mida me loodame olulised on minu meelest siin kaks öö, valdkonda. me ei tohiks sugugi arvata öö, seda, et 5G, 5G oleks Euroopas öö, tagatud igal pool paari aasta pärast, kui me tõesti seda tahame, et et see nii oleks, peaks meie plaan ka olema ambitsioonikam, me peaksime endale seadma väga kõrged sihid, nii nagu kolleeg Hökmark ka ütles. see on oluline selleks, et äh, seitsesada megahertsi vabaneks ja nii edasi. on väga oluline, et 5G puhul me saaksime need asjad kohe algusest peale õigesti paika, kui me tahame eh, kaasas eh, püsida digitaalmaailmas eh, kõrgklassis ja loomulikult peame seda tegema, siis on oluline see, et me ei tohiks endale ette kujutada, et probleemiks on ainult see, et taristus on puudu rahast. loomulikult me teame seda kõik, sellesse infrastruktuuri tuleb tohutud investeeringud teha, aga mina olen äh, tegelikult selles suunas natukene skeptiline, et me peaksime need asjad jätkma kuidagi omavalitsuste või linnade ajada, et lähimuspõhimõte justkui kirjutaks ette, et nad peavad selle üksinda ära toimetama. selles osas ma olen äh, skeptiline, sellepärast et äh, kui me niimoodi läheneme sellele asjale, siis me võiksime kohe selle raha korstnasse kirjutada nii et äh, me peame koondama vahendid selleks, et korralik infrastruktuur välja ehitada ja seda tegema ise siitpoolt. me peame ju nõudma seda siit, et äh, tõukefondadega kasutatakse, kasutatakse nelisada viiskümmend miljardit eurot on suunatud taristutesse Euroopas energiavaldkonnas, meie raudteedesse ja digitaalsesse maailma Need äh, on need vahendid, millega oleks võimalik luua töökohti, vot see võiks toota lisandväärtust ühiskonnale ja niimoodi oleks võimalik äh, meil palju ambitsioonikam ühendatavuse kava välja toota, töötada Euroopale ja see ka jalule tõsta, kui see plaan, mida praegu siin tutvustati, see on määrava tähtsusega, kui Euroopa tõesti tahab olla kasvumootoriks, kui Euroopa Liit tahab olla kasvumootoriks selleks, et ka tulevikus oleks võimalik töökohti luua, mitte see ei oleks ühekordne protsess. nii et äh, mulle tundub, et me peame tõesti käised käärima ja konkreetse plaani paika panema. Euroopal peab olema taristukava, toob sinna taha korralikud rahalised vahendid ja et meil oleks võimalik ka terve sageduste ähm, süsteem harmoneerida Need on meie se-, selged eesmärgid ja meil peab olema ka tahe neid ambitsioonikaid plaane ette võtta. Grazie al collega Rode, la parola ora Cristoforo, prego. aitäh, kolleeg Rode, järgmisena kolleeg Cristoforo. aitäh, proua esinaine. alustuseks tahaksin tänada Connect peadirektoraadi asedirektorit suurepärase ettekande eest. see on üks väheseid kordi, kus Euroopa Komisjon näitab, et nad on ähm, samm eespool teistest, et nad tõesti soovivad Euroopa Parlamendi soove ellu rakendada. aga loomulikult äh, kõik need mõtted tuleb ka ellu rakendada. me oleme korduvalt öelnud, et äh, juurdepääs internetile on ähm, elementaarne inimõigus, seda, seda ei tohi keelata kellelegi. suur lõhe on näiteks tavapiirkondade ja maapiirkondade ja saarte vahel. ka noortel inimestel seal ei ole juurdepääsu internetile, kas sellepärast, et neil ei ole raha või sellepärast, et füüsiliselt ühendus puudub Euroopa Liit vahel annab miljoneid või miljardeid eurosid äh, teistele maailma piirkondadele, et nemad arendaksid ennast, aga meil endal mõnedes kohtades ei ole juurdepääsu internetile ning see on häbiväärne, et Euroopa Liit ei aita kaasa wifi juurde öö, äh, ühendusele. seega ma nõustun selle Wifi for you projektiga. aga meil on vaja raha me anname miljoneid sageli projektidele, mis ei toimi. aga nüüd see sada kakskümmend miljonit eurot kolmeks aastaks ei ole piisav, see on küll esimene samm, aga meil on vaja eelarvet suurendada, sest see on valdkond, kus Euroopa Liit võib tõesti olukorda parandada. Euroopa Liidul on palju probleeme, kõik kritiseerivad teda, aga me saame kasutada ära digitaalmajandust ning kui see Wi-Fi for you reaalsuseks muutub, siis ta äh, parandab olukorda. võtame näiteks Mark Zuckerbergi, kes lõi Facebooki. tema ütles, et ta võib pakkuda tasuta wifi'd äh, piirkondades, kus seda senini ei ole. seega tema suudaks seda teha, Euroopa Liit aga mitte, kuigi peaks. niisiis, meil sõltume digitaalmajandusest ning me peame seda toetama, siis saame ka kasu. mul on üks ettepanek, Euroopa Parlament koos Euroopa komisjoniga leidsid, et äh, Euroopa noortele tuleks pakkuda tasuta Interrail äh, piletit, võib-olla see Inter wifi kaart oleks ka kasulik noortele inimestele, et nad saaks juurdepääsu Euroopa Liidule nii. sest äh, interneti kaudu on lihtsam jälgida, mida Euroopa Liit teeb, selle asemel, et istuda rongi ja reisida ehk siis nii saaksime me ka aidata noori inimesi. me toetame seda algusest lõpuni, üksikasjadesse ei soovi laskuda, aga toetame komisjoni ettepanekuid. samas see sada kakskümmend miljonit eurot on köömes, meil on vaja seda summat suurendada ning me peame edasi liikuma ka pilootprojektidega. eesmärk peaks olema ka tasuta wifi juurdepääs äärealadele ja võib-olla ka noortele inimestele. ma arvan, et see oleks teostatav kui Euroopa Komisjoni toetab ka Euroopa Parlament, on kõik võimalik ning siis Euroopa Liit saab mängida rolli, mida kõik, kaasa arvatud noored inimesed, leiavad, et ta peaks mängima. aitäh! Martina Veber järgmisena. aitäh, proua eesistuja! see Euroopa gigaühiskond, mida te mainisite, tahaksin selle jagada kahte osasse, kõigepealt äh, konkurentsivõime ja siis 5G. Äh, kolleegid juba ütlesid, et seda tuleb tugevdada, see, selleni peab liikuma kiiremini ning sellele rohkem keskenduma. samamoodi äh, puudutab see kiiret internetti, mis peaks olema igal pool juurdepääsetav. teine teema, eelkõnelejad mainisid seda samuti see puudutab meie kodanikke ning äh, majandusaspekte. palun selgitage, mida te selle all mõtlesite. mina näen seda nii, et, äh, et äh, aastas umbes üks koma viis miljardit eurot maksab see Interrail projekt ja sellega võrreldes on see sada kakskümmend miljonit eurot kolme aasta peale tõesti köömes me peaksime rohkem sellele raha eraldama. Te tõite välja siin need kolm punkti, aga kui nüüd täpselt, täpsemalt vaadata, siis äh, nad ei ole omavahel tasakaalus. aga ma arvan, et nende selliste sammudega saab tõesti ka äh, äh, Euroopat kodanikele lähemale tuua. seega olen teiega nõus, nende prioriteetidega samuti, eriti mis puudutab FÜNFG tugevamat toetust tööstuse jaoks, on ka autonoomne juurdepääs ning see peaks olema ka üks meie prioriteete. aitäh ja järgmisena kolleeg Kelly. Uh, aitäh enam-vähem üksmeelselt toetatakse teie kommentaare, mis on erakordne siin Euroopa Parlamendis, aga see on ka arusaadav, sest teie ettepanekud on hädavajalikud. eriti kui me soovime täita oma eesmärke, ehk siis muuta, muutuda kõige konkurentsivõimelisemaks piirkonnaks maailmas. eriti toetada maapiirkondi, seda ei saa teha ilma wifi'ta ja kiire lairibaühenduseta ja muu sarnaseta. üks asi, mida me peaksime tegema, on paika panema realistliku tegevuskava ning ütlema igale regioonile, et kahe tuhande kaheksateistkümnendaks või kahekümnendaks või ükskõik milliseks aastaks ühendatakse teie regioon täielikult äh, vastavalt kaasaegsele tehnoloogiale, digitaalse maailmaga ning siis peaksime me pöörduma liikmesriikide poole ning järgmises finantsraamistikus peaksime öö, saama neilt kulukohustused sel-, nende eesmärkide täitmiseks. Cameron on nüüd läinud, tema vastutas eelkõige selle vähenenud eelarve eest. nüüd saab Euroopa võib-olla rohkem ära teha, paremini ja tõhusamalt, kui üksikliikmed seda suudaks üksinda. see oleks minu üks ettepanek. teiseks, üks näide sellest, mida on võimalik saavutada minu öö, valimispiirkonnas väikses Korgi linnas Skiberinis loodi loodi ühe, kiire lairibaühendus ning see on tervet linna muutnud kui seda saaks kopeerida mujalgi, siis eriti maapiirkonnad saavad uue elu. niisiis, ma tervitan teie ettepanekuid, kolleegide poolsed märkused näiteks 5G ja muu sarnase kohta olid väga mõistlikud ning see uue hoo sisselükkamine on tervitatav, sest kui süsteem juba tööle hakkab, siis ta võib liikuda edasi järjest kiiremini ning meil on eelkõige vaja anda sellele piisav eelarve. aitäh! aitäh, kolleeg Kelly! kolleeg Virkunen. Madam Chairman, thank you for aitäh! proua esinaine, aitäh komisjonile selle ettepaneku eest, minu arvates on oluline äh, mõelda, kuidas me suurendame investeeringuid infrastruktuuri, näiteks mobiilandmete äh, kiirus äh, suureneb igal aastal kuuskümmend kuni sada protsenti ning praegusest infrastruktuurist tulevaste teenuste jaoks ei piisa. aga ma arvan, et meil ei ole mingisugust äh, ühtset lahendust võimalik välja töötada, sest erinevatel regioonidel on vaja erinevaid lahendusi õige on keskenduda infrastruktuurile, sest me peame tõesti kiirendama ühendusi üle Euroopa. aga nüüd, kus me räägime ka turvalisusest samal ajal, siis ilmselgelt tarbijatel on vaja turvalist keskkonda digitaalmaailmas. samas ei tohiks me oma IKT valdkonda üle reguleerida lähenemine peab olema tasakaalus avatuse ja turvalisuse, turvalisuse ning paindlikkuse ja regulatsiooni vahel, sest need asjad ei ole omavahel konfliktis, otse vastupidi, nad tegelikult toetavad samamoodi tööstuse ja teenuste digitaliseerimist. seega me soovime majanduskasvu ja uusi töökohti Euroopas. aga see tähendab, et Euroopa peab olema avatud uutele ärimudelitele et ta oleks konkurentsivõimeline ning areneks edasi kiiresti. avatud andmed, nagu te teate, on võimaldanud palju uusi innovatsioone, uusi ärimudeleid välja töötada ning see peaks olema rohkem avatud, et uue, uusi ideesid tuleks rohkem, seega me soovime rohkem investeeringuid kiirematesse ühendustesse üle Euroopa ning me soovime turvalist keskkonda ka üle terve Euroopa, samas peame olema ettevaatlikud, et me ei ülereguleeriks IKT sektorit. suur tänu, sellega on antud sõnavõtuvoor läbi, kõik on väga hästi kinni pidanud oma kõneajast, see tähendab, et meil on veel viis-kuus minutit. loodetavasti sellest piisab kõikide küsimustele vastamiseks. jah, kuna aega on vähe, siis reageerin peamistele aspektidele, neid oli vist neli, aga suur tänu kõigile, suur tänu ka proua de Castillole tugeva toetuse eest Äh, asepresident, kui ta eelmine kord siin oli, siis ta ütles vist ka, et jah, see kõne hind ei tohiks sõltuda äh, riigist, me peab, meil peab olema ühtlustatum hind. osaliselt saavutab seda konkurents. ja kui see nii on, siis tõesti me ei pea eraldi seadusi vastu võtma. siin paketis on üks element, ehk siis äh, see katkestamise määrade hind, eh, see peaks olema ka ütlustatud, aga, aga jah, me mõistame, et poliitiliselt on see teema oluline. teiseks, siin on vist kaks aspekti sellel küsimusel, räägiti palju prioriteetidest, härra Roode ütles, et peame olema ambitsioonikamad veel, aga siin öeldi ka, et mis on teie prioriteedid härra Höökmari poolt, härra Höökmark tõi välja juba mõningad ettepanekud, näited mida mainiti mujalgi, investeeringud on hädavajalikud ning spektri küsimus samuti on tähtis. Need peaks olema meie õigusloomelised prioriteedid. kui vaadata tervet paketti, siis see ei puuduta ainult õigusloomelist äh, ja 5G osa, vaid ka tegevuskava. kui me avaldame õiget poliitilist survet õigel ajal, siis loodetavasti suudame me eesmärke saavutada võimalik, äh, suhteliselt kiiresti. me räägime valdkondadest, kus õigusloomet ei ole vaja kui parlament annab meile õiged signaalid õigel ajal, siis me saame ka saavutada need eesmärgid. küsimus on selles, kust, kuhu läheb avaliku sektori raha, kuhu erasektori raha. kui vaadata numbreid, siis erasektori investeeringud on üüratud. härra Kelly ütles, et me peaksime rohkem ka avaliku sektori raha kasutama, jah, ka komisjon arvab, et järgmises rahastamisperioodis äh, on rohkem digitaalmajandusele äh, raha plaanis eraldada, aga me peame olema realistlikud selle kohta, mis, kui palju tuleb era- ja kui palju avalikust sektorist. me peame paika panema hea raamistiku selleks, et õigeaegselt erasektori rahad meieni jõuaks. siis näeb, et Wi-Fi, näen, et Wi-Fi for you, for, for you on teie huvi äratanud, ma leian, et me siis oleme õigel teel loomulikult nagu ma ütlesin äh, juba varem, kui me selle praktikas ellu rakendamine, siis me saame ka uue hoo programmile sisse lükata ning saame ka rohkem raha. loomulikult peame olema ka järjepidevad, järjekindlad oma töös, äh, ka koostöös liikmesriikidega ning ka regioonid peavad ühte jalga astuma. ma sellega vast lõpetangi. aitäh! väga äh, hindame seda, kui selgelt te rääkisite, loodetavasti kohtume teiega uuesti varsti. teeme kaheminutilise pausi. Dichos que liberto por favor.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 või järgmine päevakorrapunkt on sama oluline kui eelmine ja see on sellega tihedalt seotud. nimelt Euroopa tööstuse digitaliseerimise raport. komisjon on ju esitanud terve paketi digitaliseerimise kohta ja annangi kohe sõna raportöörile, kolleeg Pidikohverile, seejärel toimub siis arvamuste vahetus selle olulise teema üle. palun, härra Pidikohver. Thank you, madam. aitäh, proua esimees kolleegid. ma arvan, et selle teema olulisust Euroopa tööstusele ei saa üle hinnata. ja samuti selle olulisust Euroopa toodvale tööstusele. kõigepealt aga mõned menetluslikud märkused vastavalt meie ajakavale läheb raporti projekt tõlkimisele detsembri alguses ja raporti ettepaneku arutamine on siis ette nähtud kaheteistkümnendaks jaanuariks hääletus selles komisjonis toimub märtsis ja täiskogul tõenäoliselt aprillis. lisaks peaksin ilmselt mainima, et IMCO ja KULT komisjonid neil on äh, päeva äh,, kodukorrapunkti viiskümmend kolm B staatus mis tähendab, et neil on õigus olla teavitatud kogu protsessist. olles seda öelnud, siis keegi ei tea, millised saavad olema järgmised sammud tööstuses. ja meil on oluline saavutada üleminek digitaliseerunud tööstusele. ma arvan, et Euroopas on väga soodsad tingimused, väga suur võimekus, kuid edukad saame me olla ja juhtrolli saame tõusta oma tööstuse digitalise-, digitaliseerimisele ainult siis, kui me läheneme äh, Euroopa tasandil. Te kõik olete kuulnud volinik Ödengeri ütlemas, äh, lõputuseni seda põhimõtet kordamas, et kui me ei suuda koostada ühist Euroopa strateegiat, siis äh, ei saa me hakkama mainiksin ära ka, et minu meelest on äh, tegemist piiride ja valdkondade ülese aruteluga, mis puudutab erinevaid poliitikavaldkondi. näiteks küsimus, kuidas tulla toime ähm, välisotseinvesteeringutega see on näiteks Saksamaal tulnud äh, väga selgelt esile, kui äh, üks äh, Hiina seadmete tootja on üle võtnud ühe meie väga olulise ettevõtte Kuka. nii et ka see on teema, millega tuleb tegeleda ja mida tuleb arvesse võtta. digitaliseerimine puudutab tehnoloogiat, aga mitte ainult see tähendab tehnoloogia arengu kombineerimist üldiste trendidega nagu linnastumine, üleilmastumine ja demograafilised probleemid. ma arvan, et meie Euroopa jõupingutuste aluseks peaks olema see, et me püüame ühendada digitaliseerimise elemendi oma innovatsioonistrateegiaga ja teiselt poolt siis ähm, jätkusuutlikkuse element meie innovatsioonistrateegias. mainiksin veel paari konkreetsemat teemat. ma arvan, et me peame mõtlema rahastusele. me peame konkreetsemalt mõtlema ka sellele, millist rolli mängivad VKE-d? sest ma usun, et me kõik oleme ühel nõul, et kui me ei kaasa VKE-sid aktiivselt digitaliseerimise strateegiasse, siis ei pruugi me oma eesmärke saavutada ja peaksime mõtlema ka sellele või uurima seda, mida mõned meie konkurendid selles vallas teevad. saaksime neilt ka midagi õppida, kuidas olla edukas. ilmselgelt peame mõtlema taristule. see ei vajagi siin eriti pikemat selgitamist. peame mõtlema ka normidele standardiseerimisele, see on tõeline lahinguväli, me peame mõtlema haridusele, inimkapitalile, oskustele. ja samuti ei tohiks me unustada, et on vaja mõelda töötajate kaitsele ning nende andmete kaitsele uues, üha arenevas digitaalses maailmas. ma olen juba alustanud kõnelusi variraportööridega, loodan, et me leiame palju kokkupuutepunkte ja ootan loodetavasti viljakat tööprotsessi, aitäh! kolleeg eh, Butikov. suur tänu, kolleeg Butikover! ma olen kindel, et teete ära suurepärase töö ma tahaksin äh, oma fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni esindajana paar märkust lisada. nagu ka härra Pidikohver ütles, on see minu meelest väga hea võimalus, aga ka suur proovikivi meile. me peame oma maailma ja tööstuse tootmisprotsessid muutma ka jätkusuutlikuks, aga siin on tõepoolest ka need probleemid, mida siin mainisid ja me teame seda, oleme seda näinud mitmetest teadusuuringutest, mida ka siin parlamendis on tehtud, et innovatsioon ja kohanemisvõime äh, Euroopa Liidus on üsna maha jäänud. on mitmeid innovaatilisi profiile erinevates liikmesriikides, aga üldiselt on äh, siin väga suuri erinevusi, on väga palju VKE-sid, kes on juba ennast digitaliseerinud, kuid neid ei ole kuigi palju, et need andmed on tõepoolest väga äh, huvitavad, kui vaadata, kui palju on neid ettevõtteid Euroopa Liidus, kes kasutavad Internetti oma kaubandustegevuseks ja nii edasi. nii et siin tekib probleeme, sest et kohanemine toimub väga erineva kiirusega nii et ka Euroopa tasandil tuleb arvesse võtta ka ähm, väiksemate ettevõtete olukorda. me peame siin looma palju rohkem võimalusi edasiliikumiseks, nagu öeldud, siin on väga suuri erinevusi. ja me ei tohi siin vaadata ainult üksikuid näiteid. oluline on mõelda konkurentsivõimele digitaliseerimise kontekstis oluline vaadata kasutusele võetakse uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse ja et need edusammud tõesti ka leviksid. mainisite taristud, jah muidugi tuleb ka taristut edasi arendada, aga see tähendab, et oluline on, et leviksid ka vajalikud teadmised ja meil on vaja et võrgustikud areneksid, tekiksid ettevõtete klastrid, kõik need võim-, erinevad tegevused, mis, mis aitaksid kogu väärtusahela pikkuses minna üle digitaliseerumisele. me teame, et mõnedes liikmesriikides on juba tehtud suuri edusamme, on ka tööstuskavasid, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja nii edasi, aga mõnedes riikides ei ole veel välja töötatud vastavaid strateegiaid Euroopa sekkumine või digitaalne agenda, võttes arvesse ka tööstussammast, on minu meelest võimalus eh, kõigile liikmesriigile teha edusamme, võttes arvesse erinevad liikmesriigid eripärasid. me peame tõepoolest siin need eh, erinevused eh, ületama, see on tõesti väga nõrk punkt kogu tööstuse digitaliseerimisel ja nagu ka härra Pidikofer ütles, siis meie komisjon saame kindlasti oma panuse anda, me peame, me peame siin mõtlema ka tööturule ja sellega seonduvatele äh, probleemidele, sest et asjade internet ähm, toob siin suuri muudatusi ja seda mitte ainult oskuste vallas, vaid ka töö mõiste kui selline muutub. ma olen seda oma koduriigis näinud ametiühingud on läbi viinud uuringuid, sest et nad mõistavad, mis suunas olukord areneb. mulle tundub, et ettevõtted alati päriselt ei saa sellest aru, et muutub äh, täielikult tööstuse äh, profiil kui selline, aga me ei tohi unustada ka inimlikku komponenti selles kõiges, kui me soovime need muudatused läbi viia nii, tegemist on muidugi alles esimeste sammudega, mis me teeme selles suunas, aga see on väga oluline põhimõtteline samm nii, mina nüüd lõpetan omalt poolt ja variraportöörina muidugi ootan juba koostööd raportööriga ja teiste varuraportööridega, sest et tõepoolest on tegemist teemaga, kus me peame olema juhtrollis, andma oma panuse. nüüd annan sõna eh, SR-i kolleegile, vabandust, üks hetk. eksisin. Rode Castillo, unustasin ära, vabandust olin juba järgmise punkti juures, aga proua de Castillo. suur tänu, proua esimees. Äh, kõneleme kolleeg Salini nimel, kes on siis Rahvapartei variraportöör. ja äh, toon veel järgmised ideed. kõigepealt tootmisettevõtted äh, jäävad alles ainult siis, kui nad suudavad ära kasutada digitaalmajanduse potentsiaali. on oluline aidata VKE-del saada kasu digitaalsest revolutsioonist digitaalsete tehnoloogiate pakutavad piiritud võimalused peaksid olema juurdepääsetavad kõigile ettevõtetele kõigis sektorites ja kõigis asukohtades. me vajame sobilikku ja ajakohastatud ning ähm, mitte üleliigset ähm, sekkuvat regu-, regulatiivset raamistikku ja oluline on see nii riiklikul kui Euroopa tasandil. on oluline luua kriitiline mass, et meelitada ligi investeeringuid ja vähendada kulusid. on oluline edendada ka digitaalse innovatsiooni klastreid ja nagu ka kolleeg Pidikofer mainis, siis väga oluline on ka koostalitlusvõime masinate ja süsteemide vahel usaldus ja turvalisus on väga oluline. usaldus digitaalsetesse teenustesse on äärmiselt oluline, et tekitada äh, ettevõtetele stiimul viia läbi innovatsiooni ja samuti on need ähm, kodanikud ja omavalitsused saaksid äh, innovatsioonist kasu. me peame äh, leidma regulatsioonis õige äh, tasakaalu, et edendada ja mitte takistada digitaalset majandust, ühest küljest tagada andmekaitse ja teiselt poolt siis tagada andmete vaba liikumine digitaalsel turul. on või tuleb võtta arvesse ka Mm, õiglast konkurentsi ja tuleb ähm, kõrvaldada asümmeetriad, et tagada võrdsed võimalused ja äh, konkurents, mis edendaks innovatsiooni. meil toimunud selle üle ka väga ägedad arutelud ja lõppude lõpuks me peame võtma arvesse ka äh, vajadust ülemineku töökohtade järele, kui ühiskond liigub digitaalsesse ühiskonda. suur tänu, see oli siis sõnavõtt härra Salini nimel ja see olekski kõik minu poolt. Grazie Pilar, scusami ma, ma avevo mai. aitäh, Pilar, vabandan veel kord, ütleb proua esimees, ma, ma, et ma su ära unustasin. ärge laske. suur tänu aitäh raportöörile. on tõsi, et me oleme juba kohtunud ja ma tõesti hindan väga tema lähenemist kogu selle teemale. digitaliseerimine on väga lai teema ja puudutab kõikvõimalikke äh, muidki aspekte. tööstust, ettevõtlust mitte ainult Euroopas, vaid ülemaailmselt. ja need Äh, siin seisavad ees tohutud proovikivid, tohutud muutused ja on oluline, et me reageeriksime sobilikult neile muudatustele. nüüd, kui me räägime konkurentsi, Euroopa konkurentsivõimest, siis äh, digitaliseerimine on see, mis otsustab majandusliku stabiilsuse üle paljude ettevõtete puhul ja seda üle kogu maailma ma nõustun komisjon, Euroopa Komisjoniga, et et ettevõtted peaksid saama kasu digitaliseerimisest. me peaksime neid selles aitama, me peaksime hõlbustama neil üle minna digitaalmajandusele, me peame looma selleks ruumi. asjade internet, suurandmed, 3D printerid, robootika Need on kõik olulised valdkonnad. ja tuleks ka mõelda sellele, milline mõju on digitaalmajandusel tööturule. milliseid muudatusi see kaasa toob ja kuidas see mõjutab kogu Euroopa Liitu? Need andmed võivad olla üsna hirmutavad, sest me näeme, et mõju on tohutu suur, toimuvad äh, üüratud muutused ja ma nõustun raportööriga, et me peame põhimõtteliselt tagama, et haridusprotsess haakub teiste valdkondadega. see, siin hakkavad äh, toimuma väga suured muudatused mis äh, avaldavad suurt survet ja suuri nõudmisi uuele põlvkonnale, mis puudutab äh, nende valmisolekut tulevikuks, tulevikueluks. sellepärast on väga olulised investeeringud, et toetada digitaalset innovatsiooni ja sellepärast tuleb võtta arvesse tuleb seda võtta arvesse, kui me räägime näiteks Horisont kaks tuhat kahekümnest ja muudest olulistest projektidest. me saame neid projekte mõjutada, me saame hõlbustada kogu protsessi. nii et kokkuvõtteks suur tänu raportöörile veel kord ja ma ootan meie tulevast koostööd, ma tõesti usun, et see dokument või see signaal, mille me saadame, avaldab väga suurt mõju paljudele sektoritele me peaksime andma endast parima, et mõjutada neid protsesse ja ma usun, et saame kõik koos sellega hakkama, aitäh. Grazie, grazie kolleeg Studenovski, la parola ora. suur tänu. kolleeg Nüüvenhäusen saab järgmisena sõna. suur tänu, proua esimees, ma olen nõus kolleegidega, kes kõnelesid enne mind, eriti härra Pütikoferiga, kes ütles, et me ei tohiks alahinnata seda, mis praegu digitaliseerumise läbi toimub, meie terve majandus digitaliseerub, mitte ainult tööstussektor. me ei ela mitte muutuste ajastustel, vaid ajast, ajastute muutuse ajal. millal me viimati kasutasime üldse tavalist telefoniraamatut. eile ma üritasin booking.com-i kaudu hotelli reserveerida ja mõtlesin eesolevale arutelule täna ja äh, mõtlesin, et äh, tegelikult alles hiljuti äh, pidi helitama, helistama hotelle mööda, et leida tuba. nüüd on elu hoopis teistsugune täna võtad lihtsalt Uberiga siis takso ja jõuadki sinna hotelli, ei pea ist-, seisma kuskil takso sabas ja ootama takso järele. nii et äh, siin kõik need on valdkonnad, kus äh, digitaalne areng on äh, murrangulised muutused toonud kaasa ja need murrangulised muutused tulevad ka meie tööstusesse ja juba ongi pihta hakanud ja tööstusel on nii palju kui võita digitaliseerumisest nii nagu kolleegid juba ütlesid, asjade internet, 3D printerid, äh, suurandmekogud, äh, kunstlik intelligents, robootika ja nii edasi, need on kõik äh, teemad, mis Need on kõik arengud, mis toimuvad üheaegselt ja me peaksime olema optimistlikud selliste arengute osas see teeb äh, meie inimeste elu turvalisemaks, äh, nimelt äh, töökohal võivad robotid võtta üle ohtlikumad tööd, tuletõrje näiteks muutuvad tõhusamaks ja nii edasi ja nii edasi. igal pool on võimalikud positiivsed arengud, kuid teisalt olen nõus ka sellega, mida ütlesid mõned kolleegid, mõned nendest uutest loodavatest töökohtadest eeldavad uusi oskuseid ja täiesti uutmoodi äh, pädevusi, mis tähendab seda, et meie tööjõud peab äh, suutma nendele uutele äh, nõuetele ka vastata. kõikidel inimestel peab olema võimalus need uued oskused omandada, et osaleda tööturul, nii et uute oskuste tegevuskava on väga tähtis. meie avaliku sektori esindajatena ei peaks keskenduma mitte ainult haridusele, vaid ka teistele eeltingimustele Äh, mis teevad tööstuse konkurentsivõimeliseks, nii nagu kolleegid ütlesid ka maailma tasandil. ja see tähendab seda, et äh, tuleb ühendatavus tagada, see oli meie eelmise päevakorrapunkti all äh, arutelu, nii et sellest ma pikemalt ei räägikski praegu. kuid üks punkt on jäänud veel mainimata, nimelt kvantum äh, tehnoloogia, see seitse ja pool miljardit inimest on teineteisega praegu maailmas ühenduses, aga juba praegu on kakskümmend kaks miljardit äh, seadet, mis on asjade internetiga ühenduses, nii et ja see, selle kasv saab olema plahvatuslik. nii et me peaksime ära kasutama seda potentsiaali, meil on vaja äh, suure läbilaskevõimuga töötlemissüsteeme ja see on võimalik ainult läbi kvantumtehnoloogia. aga nagu ma aru saan, ma olen juba oma kõneaega ületanud ja järgmisel korral siis räägin nendest ülejäänud asjadest, millest tänagi oleks tahtnud rääkida. suur tänu eh, ja suur tänu ka ajast kinnipidamise eest. Eh, härra Kolitšek, palun, aseesimees ja järgmisena on sõna teil suur tänu. minul on äh, isiklikke äh, kogemusi tööstussektorist ja sellepärast olen ma kursis automaatikaga, määrus, seadusandluse mõjudega ja nii edasi. üks suurimaid väljakutseid äh, praegusel ajal pool traditsioonilisele tööstusele ja analoogsüsteemidelt üleminek digitaalsüsteemidele äh, digitaliseerumine, vanade signaalsüsteemide ümberkujundamine, mis on olulised tööstuse käimas hoidmiseks, on andnud meile võimaluse rääkida sellest, mille härra raportöör nii ilusti eh, sisse juhatas. ilmselgelt, kui me koolitame inimesi analoogseadmetel siis äh, ei ole neid oskusi, mis, ei ole neil oskusi, mis vastavad digitaalajastule. aga me ei ole ka rääkinud sellest, millised on seosed äh, avaliku sektoriga ja kohalike omavalitsuste sektoriga, transport, logistika, lõpptooted äh, ja kõigel sellel on ju oma mõjud, äh, see mõjutab seda, kui äh, hästi katvad on meie võrgud, olgu tegemist siis transpordivõrkude või maantee, näiteks maantee või raudteevõrgudega ja avalik sektor, kohalik sektor peab andmeid koguma praeguse olukorra kohta. kuid ühtlasi on meil vaja ühtseid standardeid ja norme Euroopa Liidu jaoks. see on tähtis mitte ainult tööstussektorile, vaid ka teistele majandussektoritele meil peaks välja kujunema selline kattestruktuur, mis äh, on ühine kõigile. ilma äh, andmeedastuse ühtse standardita ei ole kunagi võimalik seda süsteemi meil ilmselt ka täismahus käivitada. ärgem unustagem seda, et äh, me ei räägi praegu sellest, kuidas tulevasi põlvkondi koolitada, vaid sellest, kuidas koolitada praegu tööturul olevaid inimesi mina olen aktiivne tööturul olnud viimased neli aastakümmet ja kui ma nüüd tahaksin äh, minna jälle tööle tagasi klaasifirmasse, tehasesse, kus ma esialgu tööle hakkasin, siis ma ilmselt ei oskaks seal praegu midagi teha, ma peaksin täiesti uuesti õppima selle ameti, sest et väga palju on asjad muutunud. loomulikult minu senised kogemused aitavad mul äh, infot, uut infot väga kiiresti omandada aga on teisi viiekümneaastaseid, kellel võib-olla see nii lihtsalt ei lähe. nii et kui me räägime Euroopa tööstuse industrialiseerimisest, siis ärgem unustagem ka üle viiekümneaastaseid äh, tööturul olijaid, tegemist on väga olulise osaga meie tööturust ja kui äh, me ei suuda neid inimesi äh, ümber koolitada, neid aidata, siis loomulikult see takistab edasisi arenguid, eriti VKE-des. digitaliseerimise rakendamine ei ole piisav sellisel juhul, kui kõrvale jäävad need inimesed, äh, sest et äh, kõik ei saa sellest kasu lõigata. Need inimesed jääksidki kõrvale, see põlvkond ei saagi võib-olla siis enam ajaga kaasas käia nii-öelda ja ei tohi seda sotsiaalset aspekti sugugi unustada. aitäh! suur tänu, härra Kolitšek! kolleeg Tamburano suur tänu, proua esimees. digitaliseerumine, tööstus neli punkt null, asjade internet ja nii edasi ja nii edasi, on kõik aspektid mis äh, on osa sellest, äh, mida on teinekord nimetatud kolmandaks tööstusrevolutsiooniks. Itaalias ja Euroopas laiemalt räägitakse, et see ongi tulevik. samas me teame, et on maailma piirkondi, äh, kus kõik see ei ole mingisugune tulevikuprojekt, vaid see ongi juba praegu igapäevane elu. ja ongi juba sellistele mm, asjadele üle mindud miks ma seda ütlen, sellepärast et me peame oma uusi põlvkondi korralikult koolitama. meil koolides äh, juba õpetatakse praegugi näiteks geomeetriat äh, juba uute arvutiprogrammide läbi ja ja see peaks tegelikult olema nii igal pool, me ei tohiks uus, noori põlvkondi, uusi põlvkondi unustada oma poliitikates innovatsioon ja eriti robootika, selles osas tuleb olla väga ettevaatlik. me peame digitaliseerimissektoris töötavad inimesed kiiresti tööturule tagasi tooma. on inimesi, kes on sellest puudutatud, me teame, et revolutsioonid toovad küll kaasa uusi töökohti alati, aga ma kujutaksin ette, et robootika areng viib ka terve rea töökohtade kadumiseni. inimesi tuleb koolitada, ümber koolitada selleks, et nad leiaksid uued töökohad, sest et muidu me kanname väga-väga tõsiseid sotsiaalseid tagajärgi mis on aga hariduse ja koolitusega seotud, on ümberasustamise küsimus. tööstus neli punkt null, asjade internet on suured võimalused meie tööstusele Äh, tegelikult ümber asuda kuhugi mujale, see annab nendele võimalused äh, kotid kokku panna ja rännata kuhugi mujale. nii et selles osas tuleb ka olla valvas. meie poliitika, sealhulgas haridus- ja koolituspoliitika, peab olema selline, et me võitleme aktiivselt ajude väljavoolu vastu. Itaalia on üks nendest riikidest kus äh, teadlased on riigist lahkunud, on väga edukad äh, välismaal aga, mitte kodus. robootika ja seesama asjade internet, jah, on märgiks uuest tööstusrevolutsioonist. ja me ju teame, Eh, ka omal ajal, et paljud arvasid, et eh, fossiilkütuste turule tulek eh, vabastab inimesed, kuid kõigiga see ju nii ei läinud. ma loodan, et seekord, seekordne revolutsioon on loovam revolutsioon ja, ja ja et me suudame tõesti lüüa, luua töökohad. tarkvara peaks meid siin aitama, elektroonika, taastuvad energiaallikad, kõik need sõltuvad äh, praegu täna veel välismaisest äh, tööstusest. võiksin sellest rääkida siin pikalt-laialt, aga hoian aega kokku. suur tänu, proua Kappel! suur tänu, proua esimees, ma tahaksin ka võimalust kasutada ja öelda, et ma olen meie fraktsiooni variraportöör äh, selle äh, raporti puhul mina pean seda väga oluliseks raportiks Euroopa tööstuse digitaliseerimine. see on äärmiselt oluline teema, seda näitas ka viimane G kahekümne kohtumine. G kahekümne kohtumisel ütlesid riigijuhid, et tulevikus peame me töö, majanduse ja tööstuse digitaliseerimise äh, Äh, rahvusvahelise konteksti panema ja see raport on Euroopa tasandil, Euroopa Parlamendis äh, väga tähtis äh, samm, sest et tööstuse digitaliseerimine on meie kasvu ja arengu mootoriks, mida me ei tohi peatada. aga mitte ainult tööstuse digitaliseerimine ei ole oluline, vaid ka VKE-de digitaliseerimine on siin tähtsus. uuringud näitavad seda, et nii tööstussektoris kui ka VKE-de seas oleks tootlikkust võimalik oluliselt tõsta läbi digitaliseerimise ja samamoodi viiks see suurema kapitalituluni. Berger on läbi viinud väga suure uurimise selles küsimuses, tööstus neli punkt null, sellest tuleb välja, et just nimelt tööstussektoris äh, oleks äh, kapitalitulu võib-olla kakskümmend viis protsenti kõrgem ja teatud sektoris veelgi kõrgem ja näiteks äh, masinatööstuses, sest et äh, masinad, uued kaasaegsed masinad oleksid palju tootlikumad. robotid Euroopas ähm, on levimas robootika teemaga tegelema samuti, meil on nimelt raport robootika kohta, olen ka seal oma seisukohti avaldanud ja tähtis on ka muidugi see, mida öeldi varem, nimelt elek-, äh, elektronside seadustik ja ühendatavus, sellest me rääkisime varem, kui me siin asjad öö, äh, asju valesti ajame, see võib tekitada suuri probleeme sellele digitaliseerimisele, taristutele ja reguleerimise mõttes samuti. komisjon ütles täna väga selgelt, et nad ootavad väga kiireid suuri samme selleks, et seljatada praegused äh, probleemid ja et me kiiresti suudaksime edasi liikuda seadusandluse valdkonnas selleks, et digitaliseerimine oleks äh, tervet Euroopa Liidu äh, Ähm, piirkonda kattev, et ettevõtetel oleks võimalik ka selle digitaliseerimisega kaasas käia. mis on oluline? oluline on taristute väljaehitamisesse investeerimine. kui meil ei ole funktsionaalseid lahendusi, äh, siis ei ole võimalik VKE-del ja, ja tööstussektoril laiemalt see digitaliseerimise projekt ja seega on väga oluline, et meie raport keskenduks nii taristu küsimustele, jah, aga ka uue töömaailma Äh, teemadele, mis tulevad kaasa siis selle tööstuse digitaliseerimisega ja mis omavad suuremat tähtsust äh, VKE-dele. meil on vaja uut koolitust, uusi koolitussüsteeme, sellest rääkisid ka eelkõnelejad, ja standardiseerimise osas on ka nii mõndagi teha finantseerimise osas, aga ka äh, laiemalt finantstoestuse valgas ja ma loo-, valguses ja ma loodan, et raport tegeleb nende teemadega ka täpsemalt suur tänu ja viimasena saab äh, sõna, enne kui annan sõna Euroopa Komisjonile, äh, kolleeg Martina Werner. suur tänu, proua esimees. täna räägime me nagu ka tavaliselt äh, keskklass VKI-dest kui meie majanduse selgroost ja üheksakümmend seitse protsenti töökohtadest annavad tõesti väike ja keskmise suurusega ettevõtted. tööstus neli punkt nulli puhul räägime me ju põhimõtteliselt ähm, äh, tööstusahela ühtlustamisest, et jõuaks äh, need mõjud kõikidesse äh, ahelatesse ka VKE-sse ja et äh, läbi digitaliseerimise saaksime me aidata siis VKE-de positsioone parandada. aga tekib äh, probleem, et me kaotame lõpp äh, lüpsi silmist, on tehtud uuringuid selle kohta, et kuidas on VKE-d praegu ette valmistat-, valmistunud digitaliseerimisele. augustis läbi viidud uuring puudutab küll ainult Saksa ettevõtteid, kuid ma olen täiesti veendunud, et ka teistes liikmesriikides on, on ilmselt sarnased probleemid äh, ettevõtted pidid siis reastama need aspektid, mis raskendavad nende üleminekut digitaliseeritud tehnoloogiale ja need pandi siis kokku äh, kataloogi. IT-pädevuse puudumine, andmekaitse äh, küsimused, äh, kehv internetiühendus ja ebakindlus tulevaste standardite osas ja finantseerimisvahendite puudus ja on ka teisi äh, aspekte, mida meie ei saa poliitikutena mõjutada. see tähendab seda, et äh, me võime küll seda digitaalset võrku taga ajada, aga me ei saa seda ka peale suruda. kuid Euroopa tasandil peame me seadma raamtingimused, mis lihtsustaks äh, majandusel kõigepealt seda üleminekut üldse võimaldada ja sellega kaasas püsida ja sellepärast on väga oluline, et parlamendi raport äh, sellele ka viitaks ja et me arutelul juba annaksime selgeid impulseid komisjonile. me oleme ju praegu juba formuleerimas neid raamtingimusi, näiteks äh, telekommunikatsiooni äh, ümbersõnastamise puhul vaba andmevoo algatus, küberjulgeolek Äh, või näiteks parlamendi algatusraport äh, robootika kohta ITRES, äh, raportis osas me hääletame homme juba ja kõik see tähendab seda, et tööstuse digitaliseerimine on horisontaalne, kõiki valdkondi ületav teema ja sellepärast on mul väga hea meel, et me peame maha väga avatud arutelu ja ootan koostööd. Grazie Martina, abbiamo due interventi. aitäh nüüd kuulame ära kaks Euroopa Komisjoni esindajat, kõigepealt härra Leege Connect peadirektoraadist. Thank you, chair. aitäh. saadikute targad sõnavõtud näitavad väga hästi, millisel määral meie tööstus ja ühiskond on muutumas digitaalseks. ning nad näitavad ka, kui suured on väljakutsed. väga meeldiv, et parlament on ka endale selle ülesande nüüd võtnud. pakett, mille me selle aasta üheksateistkümnendal aprillil digitaliseerimise kohta ette panime, üritab äh, tegeleda äh, peaaegu kõigi nende aspektidega, mida teiegi täna välja tõite. Äh, pidades silmas kõiki väljakutseid, aga ka võimalusi, mis on seotud digitaliseerimisega. meie esitatud paketis on viis peamist osa. kõigepealt see osa, millest teiegi rääkisite, ehk siis meie töökohtade ning tööjõu kohanemine digitaalmaailmaga. see on oluline teema. see on seotud nende ebakõladega, mis eksisteerivad nii riikide kui regioonide vahel, millest ka proua esinaine rääkis. see puudutab ka äh, äh, seda, et suur hulk väga edukaid Euroopa IT-ettevõtteid on väga hästi kohanenud muutustega, aga samas suur hulk ettevõtteid, ka VKE-sid, peavad alles kohanema digitaliseerimisega, oskused. see on hästi seotud haridussüsteemi elukestva õppega, see on liikmesriikide pädevuses. me leiame, et me saame kollektiivselt ka kaasa aidata Euroopa Liidus meie tööjõu kohanemisele kaasa, me saame aidata kaasa meie haridussüsteemide parandamisele digitaliseerimise kontekstis ning me paneme ette, et peaks looma koalitsiooni kõikide osapoolte vahel liikmesriikides, haridustegelased, ettevõtted, ametiühingud, ja seal peaksime me mõtlema, kuidas muuta olukorda, et meie inimesed kohaneksid digitaliseerimisega. seda koalitsioon tuleks luua üsna varsti eesmärk on siis üle vaadata kõik oskustega seotud aspektid meie tööjõu puhul. oskuste puhul on see siis üks pool, sellest on ka teatises räägitud. tegeleme ka teise aspektiga, mis on seotud usaldusega. õigusliku keskkonnaga, mis toetab seda usaldust ning siin oleme ka välja toonud kaks peamist aspekti, mis on meie tööstuse jaoks väga tähtsad kõigepealt andmed, kuidas me saame andmeid paremini ära kasutada. nagu varem juba öeldud, äh, meil tule, on tulemas ka teatis andmete vaba liikumise kohta ja mida see andmete kasutamine tööstusele tähendab. loomulikult puudutab see anonüümseid andmeid, äh, mitte isikuandmete kaitset, millega tegelevad muud õigusaktid me peame arvesse võtma ka turvalisust, see on samuti väga tähtis. teine asi, mis on seotud usaldusega, see puudutab kohustusi ja vastutust, mis ant-, autonoomselt välja töötatakse, näiteks robotid ja muu sarnane ning äh, sellega tegeleme me ka põhjalikult. Äh, teiegi äh, rõhutasite oma sõnavõttudes neid pea-, olulisi aspekte, mis on ka meie teatises sees. kolmas osa, mis on ka väga tähtis, innovatsioon kuidas tagada, et innovatsioon jõuab igasse tööstussektorisse, iga suurusega ja igas regioonis asuvatesse ettevõtetesse? komisjoni eesmärk on tagada, et iga tööstus, iga sektor, VKE-d, suured tehnoloogia, mittetehnoloogia ettevõtted saaksid kasu digitaalsest innovatsioonist, saaksid luua uusi tooteid, vähendada kulusid, suurendada ressursitõhusust ning luua uusi ärimudeleid, mis äh, tulevad kaasa digitaliseerimisega. sedagi mainisite, äh, mainisite te oma sõnavõttudes. siin on ka kaks elementi. esiteks tuleb tagada, et tehnoloogia on kättesaadav igal pool Euroopas, igale ettevõttele ning selleks oleme ette pannud uue investeeringute laine kompetentsikeskuste läbi mida, mida toetaks ka rahaliselt äh, Euroopa Liit Horisont kaks tuhat kahekümne kaudu. ehk siis, et me toetaksime ka piiriülest äh, tegevust. üks peamisi probleeme VKE-de puhul, kui me nendega rääkisime, oli, et kõigepealt on vaja testida ja eksperimenteerida uute tehnoloogiatega ning me sooviksime just toetada äh, suuresti seda eksperimentaaltööd just VKE-de puhul üle Euroopa, digitaalse innovatsiooni puhul. see on üks osa sellest innovatsiooniplokist, teine osa, seda ka mainiti siin juba, kuidas tagada, et Euroopas on ka liidrid. digitaalse väärtusahela võtme lülides. ning kuidas me seeläbi saame luua kõrgema väärtusega tooteid, mis põhinevad uuel kättesaadaval tehnoloogial. see on seotud sellega, et me fokusseeritult tegutseme, tegutseksime kõigis faasides teadus-arendustegevuses, tootearenduses ning standardiseerimiseski ning seda võtmealades meie majanduse jaoks, näiteks järgmise põlvkonna sõidukid, autonoomselt tegutsevad sõidukid, võrgu, kommunikatsioonivõrgustikud ning uue, uue taseme arvutid näiteks. seega siin on võtmevaldkonnad välja toodud, kus meil on vaja liidreid me peame töötama nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikides, ka erasektoriga ja viies oluline aspekt, mida te samuti mainisite digitaaltööstuse kohta, oli, et tagada, et äh, et me peaksime neid algatusi ellu rakendama üle e, Euroopa Liidu ning me peaksime riikide vahel ka seda tegevust koordineerima. loodetavasti Euroopa Parlamendi raport e, rikastab meie tööd. Grazie, grazie eh,. Devo dire per precisione che il funzionario che è intervenuto. aitäh. selgituseks kõneles härra Kaili Ruana suur tänu. ning ma paluksin, et järgmine kõneleja räägiks lühidalt. härra, vabandust, proua Ekrotman, Crow peadirektoraadist, palun tehke lühidalt. aitäh tööstuse poole pealt võib öelda, et jah, Euroopal on juhtroll paljudes töötleva tööstuse sektorites, äh, näiteks autotööstuses, tervishoius ja nii edasi, aga selleks, et äh, säilitada äh, liidrirolli maailmas, on meil vaja moderniseerida tööstust ja see aprillipakett on oluline samm meie ühisturustrateegia jaoks digitaalse muutuse ajal. lisandväärtus digitaaltehnoloogiast tuleneb sellest, et seda saab et need täiustavad teisi tehnoloogiaid ning loovad ka uusi innovatiivseid ärimudeleid. seeläbi tekivad innovatiivsed ettevõtted ning see tugevdab meie rahvusvahelist konkurentsivõimet. paljud saadikud mainisid seda digitaalset äh, transformatsiooni, see puudutab tervishoiu ja autotööstust ja palju teisi erinevaid sektoreid ning meil on vaja traditsioonilise ning digitaaltööstuse vahelist koostööd paar sõna IKT standardiseerimiskomitee tööst, see on osa sellest paketist. standardite elementi mainisid teist paljud. kõik majandussektorid sõltuvad nendest. me muutume järjest kiiremini ning piirid tehnoloogiate ja IKT ja traditsiooniliste sektorite vahel on hägustunud selle standardiseerimisteatisega soovime tagada koostoimimisvõimet, et digitaaltehnoloogia see koosneb kahest sambast, ehk siis äh, kõigepealt viis tehnoloogiat, mis on meie arvates kõige prioriteetsemad, 5G ja asjade internet, äh, küberjulgeolek ning äh, andmetehnoloogiad seal on vaja tegevust võimalikult kiiresti. see mõjutab väga äh, Euroopa konkurentsivõimet, näiteks ka e-tervise äh, ning automaatsõidukite, taibukad, nutikate majade ning nutika tootmise valdkonnas. teine osa sellest teatisest on see, et me pakume välja protsessi seire jaoks seda saab teha Euroopa standardiseerimissüsteemi instrumentidega. Eh, ning eh, selleks kasutatakse Euroopa ühtse standardiseerimise algatust ära. ning me kindlasti konsulteerime nii Euroopa Parlamendi kui teiste sidusrühmidega selle protsessi jooksul. aitäh! härra Pütikohver, palun, teil on sõna ma tean, et te peate lennukile jõudma. ma tahaksin tänada kolleege nende äh, et, et, et, ettepanekute eest, kavatsen nendega edaspidi koostööd teha, tahaksin tänada komisjoni äh, selle eest, et nad kordasid üle juba selle, mida me juba teame. aitäh kõigile. härra Puusek võtab nüüd juhtimise üle Niente, figurati, it's a pleasure. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Good morning. tere hommikust, daamid ja härrad. tere hommikust, kolleegid. järgmine punkt meie päevakorras, punkt number viis innovatiivsete ravimite algatus. selle ühisettevõte, see on öö, äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamise näide innovatiivsete ravimite algatuse tegevdirektor härra Pierre Mullier teeb ettekande. kui tohib, ütlen paar sõna alustuseks. meie oleme vastutav komisjon ja meie kohustus on pidevalt jälgida, kas programmide ellurakendamine on, äh, käib vastavalt ajakavale. kas on vaja ajakava või eelarvet muuta? selles kontekstis on see ettekanne väga oluline. IMI on üks mitmetest era- ja avaliku sektori partnerlustest, Äh, mis on osa Horisont kahe, kaks tuhat kahekümnest vastavalt artiklile sada kaheksakümmend seitse. IMI kaks loodi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta keskel pärast edukaid läbirääkimisi Euroopa Parlamendis. viimase e, eelmise õigusloomelise Äh, avaliku erasektori partnerluspaketi äh, lõpus. härra peadirektor vast lühidalt tutvustab sest me teame, et see on kõige suurem era- ja avaliku sektori partnerlus öö, äh, loodusteadustes üle maailma, ehk siis et see on hämmastav palun alustuseks siis tooge välja ka natukene numbreid meie algatuse kohta, mida teie juhite. Uh, um, um, aitäh, härra Puusek, parlamendisaadikud, aitäh, et mul on võimalus teile tutvustada seda, kui kaugele me oleme innovatiivsete ravimite algatusega jõudnud. nagu te teate siis Euroopa Parlament mängis olulist rolli meie loomises. ja ma olen valmis loomulikult uuemat infot teile andma. see on väga suur algatus, eelarve on viis miljardit eurot, see on partnerlus Euroopa Komisjoni ja Euroopa Farmatseutikatööstuse Föderatsiooni vahel. farmatööstus on panustanud Naturas ja nad ei saa mitte mingisugust äh, Euroopa-poolset rahastust, see läheb erasektori partneritele. miks meil on vaja midagi sellist, nagu IMI on innovatiivsete ravimite valdkonnas? nagu te teate, siis see protsess on väga äh, kompleksne ja riskantne, pikk, bioloogilised mehhanismid haiguste taga, põhjustavad seda keerukust, aga äh, teaduslik protsess on hämmastav ning see mõjutab mitte ainult seda, kuidas me mõistame erinevaid haigusi, vaid ka seda, kuidas me äh, viime läbi kliinilisi teste ning seda, milline on juurdepääs ka patsientidel nendele innovatiivsetele ravimitele. kuigi töö, teadustöö on olnud suurepärane üle maailma erinevate haiguste uurimiseks. Pole meil endiselt piisavalt näiteks uusi antibiootikume antimikroopse resistentsuse vastaseks võitluseks, meil ei ole diabeedi või näiteks dementsuse vastast ravi. seega töötada tuleb üle terve meditsiinispektri töötada välja uusi diagnostikalahendusi, äh, ravimeid, tagada ka innovatsiooni turvalisus ja loomulikult loodetavasti äh, suudetakse seeläbi tõhustada meie tegevust. selle rahastamise läbi loome me uue ökosüsteemi, era-avaliku sektori ökosüsteemi üle üheksa tuhande teadlasi on kaasatud, üheksasada teadlaste rühma, viissada tööstuse rühma, üle kahesaja VKE, patsientide organisatsioonid, nemad on väga tähtsad. see kõik loob ökosüsteemi Euroopas. IMI üks kulutas kogu eraldatud raha ära, siin on siis näha, kuhu see raha läks IMI ühe ning IMI kahe alguses. nagu näha, siin on paljud haiguste valdkonnad esindatud, üks osa, suur osa on eraldatud nakkushaigustele, see tuleneb äh, just sellest äh, suurest programmist, mis uurib meil seda antimikroopset resistentsust. ning viimase paari minuti, minuti jooksul tooksin paar näidet esiteks siis see antimikroobne resistentsus, mis on suur, suurenev oht järjest, kõik vast lugesite hiljutist raportit selle kohta, ning me tegeleme sellega erinevatel tasanditel teaduses. esiteks, kuidas öö, leida uusi ravimeid bakterite vastu, mille vastu soovitakse võidelda, siis teiseks, kuidas tõhustada seda, et uusi ravimeid hakatakse testima selleks on vaja kaasata ka paljusid VKE-sid, siis kliinilise arendustöö protsess on väga keeruline, selleks on vaja spetsialist, spetsiaalseid võrgustikke, mida me üles ehitame Euroopas ning üritame luua ka uusi ärimudeleid, et tööstusel oleks moti-, motivatsioon investeerida sellesse valdkonda. järgmine näide, Alzheimer ja dementsus ma ei pea teile seda probleemi kirjeldama. viiskümmend miljonit inimest kannatavad selle all, järjest äh, see arv suureneb, kuna meie elanikkond vananeb. siin tegeleme me mitte ainult dementsuse põhjustega, vaid ka riskifaktoritega üritame välja töötada kliinilisi märke, mille põhjal saab hakata äh, ennetustööd tegema ja aeglustada äh, haiguse kulgu. aga meil on vaja äh, kaasata ka erinevaid tehnoloogiaid. tahaksin ära märkida, et kaheksandal novembril võõrustavad härra Maragall ja kolleegid IMI Alžeimeri projekt projekti. me oleme kutsunud ka inimaju projekti eh, eh, esindajad kohale, see on tegelikult eh, Connect peadirektoraadi projekt, kus tegeletakse ka Alžeimeri uurimisega. siis mõningad horisontaalsed teemad, nagu näiteks ravimite ohutus, see on väga tähtis teema, nagu teate, siis vastureaktsioonid ravimitele Need toovad kaasa palju vigastusi ja surmajuhtumeid igal aastal, me peame juba protsessi varajases faasis mõistma, kuidas me saame molekulide toksilisust äh, ennem äh, nende inimesteni jõudmist mõõta. üks programm, mille nimi on e-toks, äh, kus farmatseutikaettevõtted töötavad tihedalt koostööd, nad koguvad suurt hulka andmeid, see on üks selle, see öö, suurandmete projekt, see ei ole võimalik ilma IMI-suguse struktuurita, sest me koondame e, era- ja avaliku sektori pooled ühe katuse alla seega uute ravimite väljatöötamisel saab seda andmebaasi kasutada, kui me räägime ka ravimite toksilisusest samuti üritame vähendada loomade kasutamist testimises. lõpetuseks on meil mitmed suured projektid, mis on varajases faasis ravimite väljatöötamises. ühendite suur kogumine kümme aastat tagasi oli see üks peamisi probleeme ettevõtete jaoks, nüüd kümme äh, ettevõtet koos äh, teadlastega äh, töötavad koos ning ehitavad ühist laborit nende jaoks ning paljud VKE-d saavad siis seal oma ühendeid testida. see on, seda nimetatakse European Lead Factory'ks ja see on üks meie edukam projekt. selle kohta, tänu sellele on patent esitatud, teadusuurimusi avaldatud ja nii edasi. loomulikult ei tegele me ainult eh, teadustööga, vaid uurime ka regulatiivaktide eh, mõju ning ettevõtete mõju näiteks biomärgised, mida praegu uuritakse Euroopa Ravimiametis. me üritame kõik osapooled kokku tuua juba varases faasis, mitte ainult seadusandjad, vaid ka eh, tervishoiuspetsialistid, selleks, et kogu protsess oleks sujuvam. jätkusuutlikkus on üks tähtis märksõna, kuidas säilitada neid väga väärtuslikke andmeid, mida IMI all on kogutud, äh, nende andmete säilitamise jaoks on loodud ka erinevaid asutusi, mida rahastavad nüüd äh, farmatseutikaettevõtted ja teisedki, sest äh, nende andmete säilitamises võib olla suur väärtus. lõpetuseks, ja ma kohe lõpetan, keskendume me ka sellele, kuidas kaasata patsiente patsientide eh, organisatsioonid eh, osalevad meie töös ja nad muutuvad järjest olulisemaks. meil on ka koolitusprogrammid patsientidele, patsiendid osalevad meie programmides ja nii edasi. mul on nüüd aeg otsas. palun vaadake meie veebilehekülgele, seal on palju infot meie projektide kohta, ma tahaksin tänada teid tähelepanu eest ja siin on nüüd slaid mõningate numbritega ka Uh, suur tänu, härra kirjadirektor. proua Krustet soovib esitada küsimuse või mõned märkused omalt poolt? suur tänu, ma tahaksin kõigepealt tänada härra direktorit äh, meile külla tulemast ja tahaksin tunnustada teie poolt tehtud tööd. Te olete kahe tuhande viieteistkümnendast aastast äh, seda ühisettevõtet väga jõuliselt juhtinud ja teie kogemused praegu ei ole veel väga pikaajalised, aga siiski see näitab seda, et äh, see innovaatiliste ravimite algatus on oluline. mina olin raportöör, kui teid äh, loodi ja olen olnud ka teise ühisettevõtte osas äh, meie fraktsiooni kõneleja ja minu meelest on täiesti põhjendatud teie tegevus, avalik erasektori partnerlus on ennast tõestanud, on neid, kes jätkuvalt pelgavad sellist partnerlust, äh, kuid mina oleksin hoopis teisel seisukohal. minu meelest need on algatused, mis on üliolulised, see on väga selge sõnum Euroopa Liidu poolt, me toetame ravimite sektoris samuti innovaatsust see on teema, millest me oleme, millest me rääkisime ka täna hommikul ENMi komisjonis, patsientide juurdepääs ravimitele ja innovatsioonile ma olen kuulanud paljusid kolleege ja mulle tundub, et väga palju tuleb koolitada ja harida inimesi, selgitada, kui oluline on meie toetus innovatsioonile ravimisektoris, nii et äh, tõesti, braavo, hästi olete oma tööd teinud. tänu Horisont kaks tuhat kahekümnele, tänu innovatiivsete ravimite äh, algatusele on Euroopa saanud vä-, saatnud välja väga selge sõnumi. see ei ole tihti nii, et meil on võimalik midagi positiivset öelda selle kohta, mida Euroopa on korda saatnud ja ma arvan, et äh, teie näitate seda, et me suudame finantsvahendeid koondada, mis lubavad sünergia, mis on innovatsiooni aluseks ja teie ühisettevõte on suurepärane aluses. Te mainisite kahte teadusuuringute hooba, mis on äh, olulised. kõigepealt Alžeimeri äh, dementsuse vastased uuringud, kõik, mis puudutavad äh, neurodegeneratiivseid haiguseid ja kõik, mis puudutab ühtlasi ka res-, antibiootikumide vastast resistentsust. me teame, tänaseks tõsiseks probleemiks on antibiootikumide arengule meditsiinivaldkonnas. kas need kaks teemat, Alžeimer ja äh, Äh, antimikroobide resistentsus on omavahel seotud ja kas need on tulemused, mida omavahel saaks kuidagi koondada, igal juhul braavo ja suur tänu tehtud töö eest! härra Poha järgmiseks. suur tänu ja tere hommikust, härra esimees, härra tegevdirektor ja kolleegid. suur tänu teile, härra tegevdirektor, selle ettekande eest see algatus on minu jaoks väga huvitav ka eelarve kontrolli komisjoni liikmena. olen kõigi ühisettevõtetega seonduvate raportite raportöör ähm, aastast kaks tuhat viisteist, nii et suur tänu teile, teie töö eest selle algatusega. ma leian, et see on väga positiivne, eriti see Äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend kontekstis. ja mis puudutab ühisettevõtete veamäära, äh, siis äh, ja samuti sotsiaalmajanduslik analüüs, need on äh, Äh, siis äh, ma loodan, et olete neid ka arvesse võtnud. tahaksin teilt küsida, millised on teie meelest, milline on teie meelest nende projektide kõige suurem lisandväärtus, mis ei ole otseselt teadusuuringutele suunatud, näiteks koolitus äh, ravimite valdkonnas või näiteks turustamisprojektid, mida te sellest arvate? möödunud aastate jooksul on Vika Edenud rohkem kaasatud olnud e-projektidesse minu meelest kuuskümmend protsenti kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aastani kõigist toetusaajatest. Euroopa Parlamendi huvitab väga VKE-de kaasamine teie tegevustesse. aga see protsendimäär ei ole paraku tõusnud. kuidas te kavatsete sellega tegeleda, mis on teie meelest suurimad takistused äh, VKE-dele. aitäh, proua Moodi, palun. Thank you and uh... aitäh. kõigepealt seoses nende kommentaaridega, mis juba tehti, mis puudutab äh, siis innovatiivsete äh, ravimite algatuse saavutusi Need on tõesti olnud märkimisväärsed, avaldavad tulevikus kindlasti suurt mõju. ma arvan, et meil kõigil on kohustus selgitada oma kodanikele paremini, mida, mis tegelikult toimub, toimub ravimite arendamisel, ükskõik kas äh, me räägime Alžeimeri tõvest või diabeedist, äh, inimesed, kes kannatavad nende haiguste all, äh, saavad kasu sellest tööst, mis te teete ja mulle tundub, et, ähm, et see avaliku erasektori partnerlus äh, lahendab äh, selle tõrke või probleemi, mis on tekkinud vabas äh, turumajanduses, mis puudutab ravimite innovatsiooni. minu küsimus, kui võib nii-öelda, on järgmine. ma tean, et minu piirkonnas Ühendkuningriigis on ülikoole, mis osalevad aktiivselt IM-i töös meditsiiniuuringud ähm, äh, heategevuslikud organisatsioonid väga hindavad äh, seda tööd, mida olete teinud ja ma tahaksin küsida, kui te vaatate ajas tagasi, siis milline on teie perspektiiv, milline on meie teadlaste ja teadusuuringute panu siiani, mis, kui väärtuseks olnud on? suur tänu, härra Sorinio, palun. aitäh, härra esimees. suur tänu ka meie külalisele tema ettekande eest. sooviksin teda õnnitleda tööst, mis on ära tehtud IMI raames. juurdepääs mm, ravimitele on muidugi äärmiselt oluline. võime leida uusi lahendusi uutele tervisega seotud väljakutsetele, see nõuab äh, uusi partnerlusi. ja Horisont kaks tuhat kakskümmend ning äh, avaliku erasektori partnerlus on mõlemad väga olulised, kui me tahame tagada, et Euroopa rahastus tõepoolest jõuab inimesteni. et inimesed näeks, et nad saavad ka kasu nende vahendite kasutamisest ja sellega jõuangi oma küsimuse juurde. kui nende teemade üle arutatakse liikmesriikides näiteks innovatiivsete ravimite teema, siis küsivad inimesed alati hinna kohta. kuidas see mõjutab hindu? kas on võimalik, et innovatiivsed ravimid äh, hävitavad riiklikud tervishoiusüsteemid, sest nende hind on nii kõrge. kas see võib takistada teiste ravimite kasutuselevõttu? kui nad ei ole kohe saadaval süsteemis, siis paljud inimesed ei saa neid üldse kasutada. kuidas, milline on selle lõplik mõju, kuidas see mõjutab äh, turuhindu? aitäh, härra Koditšek, palun. kui paneb sealt sõdu, äh, ja Pihni on Nikulik. aitäh mul on mõned pisiküsimused. kõneleja mainis tähelepanuväärseid edusamme, mis on tehtud. paljud inimesed küsivad, et milleks meil Euroopa Liitu vaja on ja see ongi vastus just selles valdkonnas, mis on äärmiselt oluline. minu küsimus on, et peale Alžeimeri tõve, kus, kus teadusuuringud on väga keerukad, ma olen sellest teadlik ma, ma tean, et on küll tehtud väikseid edusamme, aga tee on veel väga pikk. Mm, mikroobide ravimiresistentsus on samuti teema, kus on veel väga vaja ära teha. näiteks robootika mõju on see, et väga paljud inimesed kaotavad töö. võtame vähi uuringuid, vähiliike on väga palju erinevaid näiteks äh, emakavähk, äh, selles vallas tehakse väga palju uuringuid, aga jätkuvalt äh, on seal väga palju ebakindlat ja teadmatut. siis veel ortopeedilised vahendid, me teame näiteks, et puusaproteesid on, on valdkond, kus on tehtud suuri edusamme, kas on veel muid valdkondi? aitäh ja nüüd sõna härra Miljenile vastamiseks. suur tänu, need on väga asjakohased küsimused, püüan neile kõigile vastata. proua Krastet, suur tänu selle avalduse eest. In MR uh, I think the one of the biggest things that ma arvan, üks kõige olulisemaid asju, mida me saame praegu teha, on see, et kutsume VKE-sid meiega arvamusi vahetama, arvamusi vahetama väga kogenud ekspertidega, kes saavad neile anda nõu. kuidas, kuidas siis edasi liikuda? Neil inimestel on väga palju kogemusi selles vallas ja nad saavad juhatada VKI-sid, et kuidas äh, toimida ja veel on väga oluline, et meil oleks mitte ainult Euroopa, vaid ülemaailmne võrgustik. et see on üks selliseid projekte, kus me tegeleme väga palju rahvusvahelisustamisega. mõeldes sellele, mis toimub näiteks Ameerika Ühendriikides, me peame ühendama kõik punktid üle maailma, et saavutada täispilt. seda mitte ainult Euroopas, vaid üle kogu maailma mis puudutab Alžeimerit juba, siis äh, me tegeleme väga palju sellega, et äh, teha kindlaks, kui, milliseid erinevaid Alžeimeri tüve liike on olemas. tegemist ei ole ainult ühe haigusega, vaid seal on palju alatüüpe ja on väga huvitav jälgida, äh, kuidas see edasi toimub, sest et sellest juba logiseerimisest sõltub, milliseid ravimeetodeid kasutatakse ja äh, kui meil on äh, piisav patsientide kohort, siis on meil võimalik äh, neid aidata veel enne, kui haigus on kaugele arenenud ja teha suuri edusamme. edasi sotsiaalmajanduslik mõju, härra Pohe. koolituste probleem, vegaide probleem, jah, teil on õigus koolituse teema selles valdkonnas, innovaatiliste ravimite valdkonnas on ülimalt oluline. ja koolitused ei ole olulised mitte ainult selleks, et eksperdid saaksid kogu valdkonnas paremini aru, vaid me peame koolitama ka patsiente, sest et patsientide hääl muutub väga, muutumas väga tugevaks. me, üks meie projekt ähm, on ka koolitus, kus on siis ette antud erinevad moodulid äh, selles valdkonnas. jah, koolitus on äärmiselt oluline. VKE-d, jah, teil on õigus. et VKE-de osalemine IMI äh, esimeses osas oli väga hea, kuuskümmend, kuusteist protsenti ja nüüd äh, teises osas on see ainult kaksteist protsenti, veidi madalam ja nüüd me püüamegi kindlaks teha, milles probleem seisneb, me püüame võtta ühendust VKE-dega, et neid rohkem kaasata, et neile selgitada näiteks intellektuaalomandi raamistikku, see kõik ei ole nii keeruline, kuigi vahel inimesed ehmuvad ära. ja mõned VKE-d on, kahtlevad, kas osaleda suurtes konsortsiumites. me peame tõesti neid abistama kõigi vahenditega, mis meil on Raumudi. Teie küsimus on muidugi meile väga oluline. tõepoolest, Ühendkuningriik on IMI-s päris nimekirja eesotsas kõige esimene ja me hindame väga seda, mida Ühendriikide ülikoolid, ettevõtted, teadlased, ka patsientide rühmad muide, kes on väga, väga aktiivsed see panus, mis nad annavad, on väga suur ja Ühendkuningriik on meie jaoks väga oluline, ma loodan, et me suudame seda säilitada. praegu meie sõnum, et jätkame nii nagu varem. nii et äh, Ühendkuningriikides kodanik, Ühendkuningriigi kodanikud peaksid jätkuvalt äh, esitama taotluse IMI-le. nüüd äh, härra Surin ja hindade küsimus. see on muidugi väga keerukas ja ka vastuoluline valdkond. ravimite hinnad ei ole muidugi Euroopa Liidu pädevuses, vaid liikmesriikide pädevuses. just seal toimuvad läbirääkimised. jah, ma arvan, et ähm, see, mida meie püüame teha IMI-s, on see, et äh, teadus- ja arengutegevuse innovatsiooniprotsess äh, oleks äh, tõhusam ja ma arvan, et selle tulemuseks on ka taskukohasemad ravimid. kogu personaliseeritud äh, meditsiini mõiste põhineb sellel, et me suudame pakkuda sihipärasemaid ravi patsientidele sel ajahetkel elus, kus nad seda vajavad. ja see ei toimi, kui tervishoiusüsteemid ei ähm, ei suuda endale lubada neid ravimeid, see on väga selge. nii et meie püüame sekkuda juba väga varakult, et suurendada kogu protsessi tõhusust, mis on hetkel väga ebatõhus erinevatel põhjustel. ja lõpetuseks esitati veel mitmeid küsimusi. me muidugi tegeleme äh, vähiga ja teeme seda veelgi rohkem. sel aastal lõime strateegilise juhtimisgrupi IMI-s, mis tegeleb ainult vähiga. see on päris uus ja seda, seetõttu et ettevõtted näevad väga suurt kasu, väga suurt eelist selles, kui nad teevad koostööd selle äh, haiguse uuringute vallas. me oleme väga huvitatud ka robootikast Ähm, üks äh, projekt, ähm, millest ma rääkisin, Euroopa juhttehased äh, on äh, tõepoolest Hollandis loonud sellise keskuse, mis tegeleb just robootika, on teinud selles suuri investeeringuid ja see on toonud, ähm, loonud tööhõivet Põhja-Brabandi piirkonnas madalmaades. ortopeedilised vahendid, nendega tegeleme me vähem Ehm, aga me tegeleme väga palju raku ehm, põhise raviga ja sellel on väga suured perspektiivid, ehm, mis puudutab just vähiravi, aga kindlasti saab seda kasutada ka muudes valdkondades. ma loodan, et vastasin teie küsimustele. jah, ma olen ma arvan, et te vastasite tõesti kõigile. kõige, kõige olulisem küsimus meie jaoks on muidugi üldsuse arvamus me tahame teada täpselt, miks IMI ja teised ühisettevõtted on niivõrd olulised. horisont kaks tuhat kakskümmend rahaliste vahendite kasutamisel. jah, me uurime seda väga põhjalikult, eriti seda lisanduvuse aspekti, et mis see on, mis on need asjad, mida ilma IMI-ta ei oleks olemas esimees, kas ole, kas ei oleks võimalik äh, seda korraldada tavapärases koostöövormis? et see oli tegelikult see põhiline küsimus, mis meil huulil on, et kuidas seda selgitada meie kodanikele, et tegemist on tõepoolest suurepärase algatusega, ma arvan, et me ise usume sellesse. aga sellest ei piisa. härra tegevdirektor, jah, ma arvan, et äh, siin võib öelda kolm asja. tegemist on algatusega, kus esimest korda äh, Ehm, ettevõtted teevad omavahel koostööd ehm, ja seda ravimitööstus, mis on olnud äh, ajalooliselt äärmiselt ehm, selline, selline valdkond, kus on äärmiselt terav konkurents ja nüüd on viis, kümme ettevõtet tulnud kokku, otsustanud teha koostööd. Nad on teinud kindlaks, millised probleemid ees seisavad ja nüüd nad tegelevad nendega, nad ei saa seda üksi teha, on vaja, et, et ka äh, teadlased ja VKE-d annaksid oma panuse, siis on võimalik nende probleemidega koos toime tulla. ja teiseks on meil võimalik ähm, saavutada ka selline mastaabisääst, kuna me, me saame tegeleda suure mastaabilisemalt, kuna meil on nii palju partnereid ja, ja seda tõesti sellises mastaabis, äh, mille pärast meid äh, mõned kolleegid näiteks Hiinas või Ameerika Ühendriikides karistavad aitäh, ma arvan, et äh, oleme nüüd rahul äh, nende vastustega ja saame minna oma kodanike juurde ja selgitada neid projekte ja ka teisi ühisettevõtteid, sest et äh, nende põhimõte on ju sarnane, et suur tänu teile! Uh, kallid kolleegid, läheme edasi, viimane päevakorrapunkt ennelõunal päevakorrapunkt number kuus, ülevaade käimasolevatest kolmepoolsetest läbirääkimistest. nimelt üks väga oluline kolmepoolne läbirääkimine on praegu käigus, energiatõhususe märgistus, tähtis teema ja tuleb välja, et äh, polegi nii lihtne, kui me esialgu lootsime. nii et on oluline, et me ära kuulame meie raportööri härra Tamburano EFTD fraktsioonist, nii et härra Tamburano, sõna on nüüd teil. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt kolmepoolne läbirääkimine puudutab äh, määruse eelnõud, mille eesmärgiks on energiatõhususe märgistuse süsteemi ümberkujundamine ähm, paljude toodete puhul, äh, boilerid, kütteseadmed, pesumasinad, külmikud ja nii edasi. nagu te teate, võib-olla on teil veel meeles äh, täiskogu istungist, et äh, me hääletasime rahvapar-, Euroopa Parlamendi seisukoha osas ja võtsime selle suhteliselt suure enamusega vastu. Need kolmepoolsed läbirääkimised on nüüd siis käinud ja tahaks, äh, oleks tahtnud kolme kohtumisega asja ühele poole saada, aga see ei õnnestunud meil. on tekkinud äh, probleeme sisuliste artiklitega ja lisaks sellele institutsionaalsed probleemid, millel ei ole mingit konkreetset pistmist selle konkreetse dokumendiga, delegeeritud ja delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid on see problemaatika. eelmise aasta detsembrikuus võttis ülemkogu seisukoha äh, antud teemal ja rakendusaktid valista. Euroopa Parlament on aga huvitatud, et tegemist oleks delegeeritud õigusaktidega. möödunud talvel jõudsime institutsioonide vahelisele kokkuleppele, kuid seda tõlgendatakse nüüd nõukogus, komisjonis ja parlamendis erinevalt meil on äh, erinevad tõlgendused selle kohta, et millist äh, menetlusteed valida parema õigusloome huvides. komisjon, nõukogu on jäänud rakendusaktide juurde ja ei loobu oma seisukohtadest, meie ei anna aga järele äh, delegeeritud õigusaktide osas, isegi kui me seda teeksime, ilmselt ei jõuaks see asi kaugemale fraktsiooni esimeeste konverentsilt. nii et me ei räägi mitte ainult sisulistest küsimustest vaid vormilistest küsimustest ja see tegelikult võib tõusetuda iga seadusloome eelnõu puhul. iseenesest, iseenesest sisuliselt, iseenesest sisuliselt on see keeruline teema, ma ei lasku detailidesse. peamised küsimused on uute märgistustele kantavate kategooriate muutmine osas. me peame äh, vaatama, kuidas see välja kujuneb. andmebaaside puhul oleme peaaegu jõudnud kokkuleppele ja siis veel turg ja tarbijakaitse, juhul kui tootega tekib äh, probleem ja, ja hüvitamine, siis on veel lahendamata küsimused. tegemist on pärast Volkswageni skandaali esimese seadusandliku tekstiga, antud vallas ja me peame tõesti üle vaatama praeguse seadusandluse, olen valmis vastama küsimustele, kui neid peaks esinema ja loomulikult suur tänu ka teile, härra esimees. Te olete tõesti oma tööd teinud esimehelikult ja olete algusest peale võidelnud meie e paadis, nii et suur tänu teile veel kord. suur tänu, suur tänu, härra Tamburano. jah lihtsad need läbirääkimised ei ole olnud. tulemas on järgmine voor. kolme kohtumisega me hakkama ei saanud, nii nagu härra Tamburano ka ütles. kas kolleegidel on küsimusi? kas keegi tahab midagi lisada? sellele, mida ütles meie härra raportöör. mina oma vaatevinklist, kui lubate ütleksin ainult ühte. tähtis oleks jõuda Euroopa Parlamendis ühispositsioonile, miks? sest et see läbirääkimiste mandaat, mille me võtsime vastu täiskogus, seda tuleb nüüd muuta, sest et läbirääkimiste käigus ei ole meil õnnestunud äh, saavutada seda, mida me esitasime täiskogule või komisjonile, see on nüüd ilmselge. ja seega oleks väga hea, kui nüüd veel enne veel tehnilise tasandi kohtumisi, enne kui tuleb kokku, kokku tehniline arutelu reedel, võiks meie raportöör ja variraportöör tulla veel kokku ja mõelda selle üle, et mis üldse oleks võimalik meie vaatevinklist nõukogu on teinud äh, mingisuguse äh, ettepaneku ja me peaksime mõtlema sellele, kas me oleme valmis äh, nendega nõustuma. loomulikult me kaitseme oma seisukohta, seda teavad kõik, ja meie variraportöörid on üritanud anda endast parima, selles osas ei ole mitte mingisugust kõhklustki, aga meil on vaja ühtset, tugevat seisukohta selles küsimuses hoopis teine teema on muidugi asi, mille puhul me ka ühte köit veame, sealhulgas ka mina, on see, et delegeeritud õigusaktid on siin hädavajalik vorm, mitte me ei saa minna rakendusaktide üle. nii oli see ka eelmise määruse puhul. ja seda me eeldasime ka pärast meie eelmist kokkulepet Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga parema õigusloome osas. nii et üritagem siiski panustada sellele, delegeeritud õigusakt, äh, mitte rakendusakt, nii nagu kom-, nõukogu on soovinud kui rohkem teil ei ole küsimusi härra Tamburanole, kui äh, asi on nüüd klaar, siis ma sellega lõpetan meie hommikuse istungi. enam küll mitte hommikupoolikul, juba oleme jõudnud napilt pärastlõunasse, sobib. nii et äh, ei ole hullu. homm-, kohtume kell viisteist null null, kuid mis on oluline homme hommikul kell üheksa, kui me hääletame. hääletame kolm tundi, nii nagu sekretäriaat ennustas. Nad ütlesid, et vahepeal tee, teeme niikuinii pausi ja siis on kokku ilmselt kolm ja pool tundi kogu see hääletus nii et olge valmis, ITRE komisjon rügab tööd teha ja see tähendab seda, et meil on nii palju hääletada, me oleme suurepärane komisjon kohtume aga täna ikkagi veel kell viisteist null null. homme kell üheksa peab ilmselt kõneleja silmas. ja homme pärastlõunal on meil ühiskomisjon ähm, kultuurikomisjoniga ja räägime loovtööstusest. see on täiesti uus mõte, mis on välja arendatud äh, meie komisjoni poolt. ja homme lõpetame kell kaheksateist kolmkümmend, täna mitte aga homme kell kaheksateist kolmkümmend teie olete kõik kohal viimase hingetõmbeni, mina olen, aga täna siis kell viisteist null null kohtume uuesti.